Fangen wir an, ja? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. tere õhtust, daamid ja härrad. alustagem kuulamisega. meil on siin tõesti kõik tellitud keeled olemas, nii et igaüks saab rääkida oma emakeelt. siin saalis tõlgitakse, tõlgitakse kokku neljateistkümnesse erinevasse keelde tere tulemast teile kõigile ning äh, palun mõistvat suhtumist, sellepärast et me alustasime kaheksa minutit hiljem kui ette nähtud. esmaspäeva pärastlõunal on meil nimelt probleemiks see, et paljudel on pikk tee siia Brüsselisse ja sellepärast on mul väga hea meel, et kaks äh, komisjoni aseesimeest on kohal, Anna Komes ja Eva Jolie ning ka mõlemad kaasraportöörid äh,, härra Kohvut ja Jetšek on kohal ning kui ma siin nüüd õigesti näen, siis on veel kümme kolleegi saalis ja on täiesti selge, et meie read veel täituvad. tere tulemast teile kõigile! ning ma teeksin kõigepealt mõned äh, sissejuhatavad märkused. me räägime siin advokaatide, pankurite ja äh, audiitorite rollist Panama dokumentide lekkel, me oleme kaks korda sellest küsimusest juba rääkinud, täna on siis kolmas kord ning ma tervitan siin kõiki, kes täna ka sõna võtavad, meil on siin kaks erinevat paneeldiskussiooni ette nähtud, esimeses me räägime Prantsusmaa juhtumist, Patrick Sue, tere tulemast! tema on äh, Societe Generale panga äh, ja trusti esimees Luksemburgist. hiljem tervitan ka teisi sõnavõtjaid. aga ja, ja teises paneeldiskussioonis osalevad meil Šveitsi esindajad ning teen siin ka kohe märkuse, meil on siin kaks inimest, kes ütlesid, et neil ei ole kahjuks võimalik täna siia tulla. nimelt kaks panka, mm, Credit Suisse, mis väga palju on Panama dokumentides ka esindatud, Credit Suisse ütles, et äh, neil ei ole võimalik siia tulla, aga nad vastavad hea meelega meie küsimustele ja ka UBS, UBS ESi puhul saime me kirja teisel märtsil ja UBS annab meile teada, et mõnel teisel ajal on nad vägagi valmis meie ette tulema. ma veendusin, et äh, isik, kes oli siia kutsutud, ei soovinud ja ei saanud isiklikel põhjustel täna siia tulla ta käis taksekomisjoni ees sellel päeval, kui toimus lennujaamas ja metroojaamas pommirünnak Brüsselis. ta sai raskelt vigastada ning ta ütles, et ta ei taha enam tulla kuulamistele Euroopa Liitu. ta on uuesti terve, ta kaotas ühe sõrme nii et ma mõistan, miks ta ära ütles, Äh, ja et UBS-i esindajad täna siin ei ole, aga eks me tuleme UBS-i juurde siis hiljem tagasi. Credit Suisse ütles, et neil ei ole võimalik tulla ja selle kirja oleme me teile edastanud. peale selle siis Portugalist äh, Anna Gomes esindab Portugali ja ka kolleeg Melo äh, teatasid meile sellest, et ka Portugalis on uusi arenguid ja juhtumeid, nii et me peame koordinaatorite koosolekul järgmisel esmaspäeval selle küsimusega tegelema. samamoodi see, mida otsustasid koordinaatorid, et kutsume komisjoni presidendi Junckeri siia meie ette, äh, sest äh, tuleb rääkida sellest, mida ta tegi oma varasema ametiperioodi ajal. Äh, saime tema sekretäriaadilt kirja, et ette välja pakutud üheksas mai ei ole äh, võimalik tal siia tulla ja ma oleks võinud seda võib-olla ka ette näha, et üheksandal mail ta siia tulla ei saa. eelmisel nädalal toimus meil äh, tõendite kogumise visiit Luksemburgi, väga palju räägiti sellest ka ajakirjanduses terve rida panku ütlesid meile ära, ei olnud meid nõus vastu võtma ja ka advokaadid, kes olid varem öelnud, et nad äh, kohtuvad meiega, ütlesid siiski viimasel hetkel ära. rääkisime siiski erinevate pankade esindajatega, erinevate ministritega, rahandus- ja õigusministriga, erinevate advokaatide ühingutega äh, advokaatide kojaga, samamoodi ka kohtusime autori, audiitorfirmade esindajatega, KPMG ja PricewaterhouseCoopers esindajatega siis täpsemalt. jah, valitsus seal otsustas meile selgitada, et oleme rahapesuvastases võitluses esirinnas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal õigus Äh, loomelised alused panime paika, seadused on olemas ja nende rakendamistega on jõutud kaugele, kuid Panama dokumendid puudutavad varasemaid juhtumeid ja sellepärast, äh, kuidas nüüd seda öelda, oli näha, et kõik pingutasid, äh, et näidata, et Luksemburgi finantsturud on nüüd puhtud, isegi kui me peame tunnistama, et minevikus tegime päris palju vigu Luksemburg mängib siin väga tähtsat rolli, seda ei näita mitte ainult see, kui palju juhtumeid on Panami, Panama dokumendis kirjas, seal on nimelt nelisada kolm erinevat vahendajat välja toodud ja, ja üle viieteist tuhande riiulifirma äh, on nimetatud Panama dokumentides pärast Bahamat ja Kaimani saari, siis kolmandal kohal on Luksemburg. ja sellest muidugi tekkis kohe küsimus, et miks just Luksemburg ja vastus oli väga lihtne. Luksemburg on lihtsalt kõige rohkem puudutatud sellepärast, et äh, Luksemburg on teisel kohal fondi peakorterite osas ja kui vaadata euroalat, siis kõige rohkem pankasid euroalal ongi äh, Luksemburgis, äh, sest London ei ole ju euroalal ja kogu maailmas, mis puudutab pankade peakortereid, on Luksemburg kuuendal kohal ja me näeme, et äh, viimasel ajal on kombeks just rääkida nendest kohtadest, kus kõige rohkem pankade peakorterid on ja just sellepärast on ka Luksemburg nii selgelt selles juhtumis välja tulnud nii palju siis minu poolt sissejuhatuseks. kahe nädala pärast toimub meie kolmas tõendite kogumise visiit USA-sse, Washingtoni ja Delaware'i. dokumendid, mida me siiamaani oleme saanud, näitavad nimelt, et ka USA puhul on ka Äh, osariike, kus äh, on sellised erireeglid, äh, et me võime nende osariikide puhul rääkida maksuparadiisidest. nüüd aga tahaksin minna Prantsusmaa juurde. tervitan veel kord meie külalisi. Patrick Sue, kes on siis Societe Generale panga juht siis Luksemburgist edasi, Silvi Davidžino, kes on äh, Äh, IFS compliance'is mm. äh, üleilmne juht äh, BNP Paribas hulgast, siis on meil siin ajakirjanik, kes esindab uurivaid ajakirjanikke, oli veel ja siis on Albert Allo, kes on Prantsusmaa finantsteenistuste Äh, asedirektor Drakfin äh, on siis selle, et selle ähm, asutuse nime siis oli Veebutei Staft ähm, ning Paul äh, Frisby. Ähm, tere tulemast teile kõigile ja tavaliselt me teeme niimoodi, et kõnelejad saavad maksimaalselt seitse minutit sõna sissejuhatuseks ja pärast seda on siis kolleegidel võimalus esitada küsimusi ja kolleegide kohta, kes küsimusi tahavad esitada, on meil olemas nimekiri. kõigepealt saavad sõna mõlemad kaasraportöörid härra Kohod ja härra Jeltšek. nüüd annaksin sõna Patrick Suele, palun. palun, härra Sue aitäh, härra esimees, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, aitäh, andsite mulle võimaluse väljendada eh, SKBT seisukohta siin komisjonis. mina olen eh, siis administratsiooni esindaja ja eh, ma esinen selle komisjoni ees just selles rollis ja tegelen just nimelt maksustamise küsimustega ja ma kuulun ka mittetäitev juhtkonna hulka. me oleme juba sada kakskümmend aastat Luksemburgis tegutsenud, me oleme üks eh, vanimaid seal. me tegeleme siis varahaldusega ja erapangandusega ja samuti otsustame siis usaldusteenuseid. Äh, meie eesmärk siin oleks vastata nendele küsimustele, mis puudutavad siis äh, meie kontserni tegevust seoses Mossack Fonsecaga ja äh, täpsustada, millises reeglistikus see tegevus toimus Äh, mida me oleme teinud võitluseks rahapesu vastu ja milliseid meetmeid meie kontsern on rakendanud, tagamaks selleks, et äh, peetakse kinni finantsreeglitest ja äh, kõikidest vastavusnõuetest maksustamise valdkonnas mis puudutab meie suhteid Mossack Fonsecaga, tahaksin siis rõhutada, et erapangandus moodustab kuskil kolm protsenti meie SKT-st. niisiis me oleme suuruste poolest viies Euroopa erapank ja suuremat osa oma varast haldame siis Prantsusmaal, Belgias ja Ühendkuningriigis. me samuti tegutseme siis Šveitsis ja Luksemburgis ning me oleme oma tegevuse keskendunud just nimelt erapangandusele. samuti oleme tegutsenud Aasias, Lähis-Idas Äh, tegeleme usaldusfondide haldamisega ja oleme tegelenud ka, tegutsenud ka Bahamas. ja läheksin nüüd siis usaldusteenuste juurde, erapangandus peab pakkuma neid usaldusteenuseid, varahaldust äh, nii riiklikul tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil ja vara, mida me haldame, võib olla väga erinevas juriidilises vormis Eh, need võivad olla näiteks varahaldusmehed, usaldusfondid ja nõnda edasi. elukindlustus mm, ja teistes riikides kasutatakse võib-olla teisi struktuure. Eh, eh, näiteks anglosaksi riikides on usaldusfondid väga levinud ja keegi peab kõiki neid varaliike haldama, seda võivad teha kliendid ise, seda võivad teha pangandusasutused või mõned teised finantsvahendajad. ja just nimelt selles raamistikus siis eh, SGBT tegutsebki ning eh, me eh, kasutasime Mossack Fonseca teenuseid just nimelt oma klientide huvides ja räägiksin nüüd siis Panama paberite avaldamisest. pärast nende dokumentide avastamist me loomulikult käivitasime uurimise, me üritasime välja selgitada, milline on olukord ning äh, arvestades seda äh, suurt tööd, mis meil tuli teha, äh, tuli meil tõesti kontrollida väga paljusid kliente kaks tuhat kuusteist, kolmekümne esimesel märtsil, umbes aasta tagasi, eh, me siis alustasime seda tegemist ja kontrollisime siis kõiki SKPD kliente. Eh, meil on üleüldse eh, kuuskümmend kuus siis ettevõtet meie hallata, mille, mis on seotud Mossack Fonsecaga ja teistel eh, ei olnud siis eh, mingeid põhjalikke suhkeid eh, Mossack Fonsecaga ja suurem osa nendest inimestest, kelle vara me haldasime, siis läbi Mossack Fonseca elasid Euroopa Liidus. ja kõik need inimesed on siis olnud praegu meie kontrollimise objektiks, me vaatame äh, Äh, kas äh, nad vastavad reeglitele ja kui nad ei vastanud, siis on nende arved ka suletud ja milline on siis tänane olukord? kõigepealt äh, meil on kõik need kuuskümmend kuus ettevõtet alles, sealhulgas siis ka meie ettevõte Luksemburgis, välja arvatud neli ettevõtet, mille osas menetlus ei ole veel lõpule jõudnud mis puudutab seda, mida me alustasime kolmekümne esimesel märtsil, äh, siis äh, me ei ole leidnud reeglite rikkumisi mitte ühegi Luksemburgi ettevõtte puhul, nii et tahaksin äh, üks Inglise pank siis Kleinberg Benson omas teatud suhteid Mossack Fonsecaga läbi usaldusfondi ja praegu on mis Eh, neid ettevõtteid veel seitseteist, mille puhul me peame reegleid eh, kontrollima. ja tahaksin rõhutada järgmist asja enne eh, et kõik need tulusaajad tõepoolest, kes elavad Euroopa Liidus, nende puhul me oleme kontrollinud reeglitele vastamist ja me ei ole leidnud, et nad Äh, oleksid reegleid rikkunud ja nende puhul, kes reegleid rikkusid, me sulgesime nende arved. Äh, me leidsime, et äh, me ei ole olnud seotud rahapesuga. nagu te näete, nagu näete, SGBT on tegutsenud tõhusalt ja Eh, ma tahaksin öelda, et eh, tegemist on ettevõtetega, kes on meiega olnud eh, väga tihedalt seotud kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kuusteist on nende klientide hulk, kes Monsac, Mossack Fonsecaga on vähenenud, seotud vähemalt kümne korra. niisiis, kõik see on toimunud. loomulikult oleme pööranud seejuures tähelepanu rahapesuvastastele seadustele, oleme arvestanud kõigi reeglitega, sealhulgas ka oma usalduskohustustega ja me vastame kõikidele nendele juriidilistele kohustustele, mis on meil klientide suhtes, nende arvete suhtes, me teame täpselt, kes on nende offshore ettevõtete tulusaajad kes on nende omanikud. nüüd eh, teisel tasandil kui panga tasandil eh, võib olla tõesti, et eh, meil on ka selliseid anonüümseid tulusaajaid. loomulikult ma saan aru, et teil võib olla kahtlusi selles küsimuses ja ma tahaksin öelda, et kahe tuhande viie kaheteistkümnendal aastal eh, meil oli päris palju selliseid ettevõtteid jah, kellel oli seoseid offshore firmadega. ei saagi aru saada, see on Luksemburgi keel. jah, mis puudutab eh, finantsreeglite, klientide finantsreeglitele vastavuse kontrolli, siis ma võin öelda, et kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme me võtsime vastu tegevusjuhise, mis puudutab siis äh, kogu meie kontserni. Äh, me oleme loonud mehhanismi tagamaks selle, et meie klientidel on tead-, meie kliendid on teadlikud nendest äh, finantsriskidest, mis nad võtavad, kui nad avavad kontosid sellistes ko-, offshore paikades. me Äh, juhime tähelepanu sellele, et nad on, äh, vastutavad oma kohustuste eest ja nad peavad deklareerima need kontod, mis neil välismaal asuvad. ja sellega ma lõpetaksin ja oleksin valmis vastama teie küsimustele. aitäh. aitäh, härra Süe ma paluksin, et te kõik võimaluse piires ajast kinni peetaksite kinni peaksite ja järgmisena on mul nimekirjas on Michelle Le Monde'ist, palun. Bonjour. tere päevast, suur tänu, et mu siia kutsusite, on suur au seda teha Panama dokumentide osas te teate, mis, mis, millest see sisuliselt äh, see on, te olete kuus kuud juba seda teinud ning te uurite kõik äh, täpselt välja, kõik selles, mis puudutab reegleid ja määruseid. tahaksin meenutada siin kõige olulisemat. Äh, ajakirjanikule on tegemist väga põneva ja olulise tööga, juba üheksa kuud oleme seda teinud koos käsikäes kolleegidega Eh, ning tuvastasime Panamas kakssada neliteist tuhat riiulifirmat ning samuti ka eh, teistes, teistes eh, finantsparadiisides. tegemist on äärmiselt väga pika tööga, kus tuleb sõlm sõlmehaaval lahti arutada, ehm, ükshaaval üles leida riiulifirmat, kus on, mille eesmärgiks on varjata raha Eh, maksuametnike eest eh, ning võimaldada rahapesu. samuti finantsvood tuleb teha nähtamatuks. tihtipeale eh, on need tegemist ettevõtetega, kus on avatud kontod ka näiteks Euroopas, Šveitsis ja mujal. ma osalesin Le Monde'i uurimises, me tööd finantseeris äh, ICIG kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vahel Swissleaks, LuxLeaks ja Panama dokumendid, äh, millest tulid lageda alla kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, kevadel. tegijad, Panama dokumendid on väga murettekitavad, tõsised ja problemaatilised, siin ei ole tegemist mitte ainult maksupettusega, vaid tegemist on offshore kompaniidega, mis võivad olla seotud ka näiteks korruptsiooni, relvakaubanduse ja narkokaubandusega ning isegi finantseeritakse terroriorganisatsioone ning rahvusvaheliselt tagaotsitavaid isikuid. see näitab, kui oluline töö on teie komisjonil käes härra Fonseca arreteeriti Panamas üheksandal veebruaril seoses korruptsiooniskandaaliga Brasiilias. Eh, Odebrecht eh, ettevõtte esindajana ning eh, Europol on Panama dokumentides näiteks tuvastanud kolm tuhat kuussada eraisikute ja ettevõtete nime, mis on seotud kuritegevusega. siin äh, Äh, on olulisel kohal finantsvahendajad ning ähm, siin äh, on äh, tihtipeale tegemist ka näiteks ähm, e-, e-, varahaldusettevõtetega, e-, kes tegelevad usaldusteenustega ja Panama dokumendid tegutsenud üheksakümne seitsmendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ning siin on kolm tuhat pangaettevõtet, kes on pöördunud härra Fonseki poole, Credit Suisse, UBS ja teised, kes on juba olnud seotud eh, maksupettuste ja rahapesuga, samuti ka eh, ka sellised eh, pangad nagu Nordea ja Deutsche Bank ja Societe Generale on selliste skandaalidega seotud. Need viisteist tuhat sellist ettevõtet on Fonseca käest äh, nõu küsinud, äh, nii et see tema nõust, äh, nõu järelgi tegutsenud. Nad olid kõik aktiivsed partnerid. mõned on selle offshore tegutsemise lõpetanud pärast kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, Societe Generali puhul on see nii. teised aga tegutsevad edasi Äh, aga olgu, kuidas on, on nad kõik vastutavad äh, selle tegevuse eest äh, koostööst härra Fonsecaga ja see ta ei saa lihtsalt niisama kõrvale jätta ning need vahendajad on vastutavad mineviku eest, näiteks Bashar Assadi nõustamine ja Brüüsia, Suuria režiimi rahaline toetamine ning äh, seda samal ajal, kui kahe tuhande kaheksandast aastast peale kehtivad Süüria suhtes äh, sanktsioonid. samuti näiteks äh, on siin osalenud inimesed, keda otsitakse tagasi, tagasi osas Berlusconi poolt läbi viidud maksupettustega. mõned inimesed otsitavad näiteks Prantsusmaal praegu praegusel hetkel äh, kuriteod ei ole veel aegunud, Prantsusmaal on need kümme aastat, eriti puudutab see maksuparadiiside kasutamist ja maksupetmist. kuid äh, siin on veel muid eetilisi küsimusi, näiteks äh, kuidas, kuidas valmistatakse ette a la carte, milliseid makse maksta ja milliseid mitte. ning samuti, kui britid võtta, kaotavad offshore ettevõtete anonüümsuse ära, siis kõik need eh, ettevõtted olid registreeritud enne Neitsi saartel, nüüd aga Seychelles'i saartel. see, ta, eh, seda eh, tegevust ei saa ära kaotada, sest muidu, sest muidu need piirkonnad, maksuparadiisid kaotaks oma sisse, eh, sissetulekud. peale selle on vaja ettevõtet, on vaja vahendajat, on vaja panku, eh, kes eh, on valmis sellistele ettevõtetele avama pangaarveid ja samas on selgelt näha, et tegemist on ettevõttega, mis tegeleb rikkumistega nüüd, kus ma olen sellest juba rääkinud, tahaksin kiiresti eh, veel oma mõningaid mõtteid jagada teiega ja tahaksin teie käest küsida midagi ka seaduste tugevdamise kohta. viimastel aastal, eriti viimastel kuudel on tehtud olulisi edusamme, kõigepealt rahvusvaheline kokkulepe OCD raames, mis puudutab andmevahetust riikmeste vahel rahapesuga võistlemiseks see võeti vastu kõigis Euroopa liikmesriikides ja sajas maailma riigis. lisaks sellele ähm, äh, võeti vastu sätted rahapesu vastu ning prioriteet, mis on kõige olulisem, nagu seda näitavad Panama dokumendid, peaks minema Eh, ka varifirmade ja riiulifirmade kontrollimiseks. see on oluline, sest neid on sadu tuhandeid ja mitte ainult eh, kuskil Kariibi saartel, vaid eh, neid on ka meile lähemal. ning me peaksime üritama aru saada, kes sellest kõigest kasu saavad ning et samuti peaks olema äh, Eh, võimalust kontrollida, kes on tegelikult kasusaajad, kes on tegelikult vahendajad ja eh, eh, ainult nii on võimalik teha midagi selleks, et sätted oleks tõeliselt tõhusad. esimees räägib mikrofonita. BNB Paribas. edasi BNB Paribas esindaja, palun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 aitäh, lugupeetud esimees. daamid ja härrad, te olete kutsunud BNP Paribase selleks, et vastata küsimustele, mis puudutavad rahapesu ja maksudest kõrvalehiilimist rahvusvahelisel tasandil, seda seoses Panama paberitega. tahaksin teid tänada selle eest, et andsite meile võimaluse teavitada teid BNP Paribase seisukohtadest ja tegevusest selles keskses küsimuses, milleks rahapesu vastane võitlus on ja räägiksin siis sellest, mida pangad selles vallas teevad. Äh, aastate jooksul vastavalt siis reeglite muutumisele on BNP Paribas tugevdanud äh, süsteemi, mis meil on oma klientide ja nende tehingute kontrolliks. Äh, kolmanda Euroopa direktiivi ülevõtmisest saadik oleme me järginud seda poliitikat, meil on väga range programm, millele vastavalt oleme muutnud ka oma organisatsiooni struktuuri ja ka era, rahvusvahelist erapanka pangandust ja selle programmi raames oleme rakendanud nelja struktuurset meedet, mis on kohandanud just nimelt rahvusvahelise erapanganduse arengule ja äh, selle muutuvale keskkonnale. kõigepealt esimene meede, klientide kontrollimise tugevdamine Eh, arvestades, eh, see tähendab kõik kliendid, eh, kes soovivad liituda erapangandusega, neid kontrollib siis kliendi aktsepteerimise komitee, mis tegutseb koos erapanganduse ja reeglite täitmise komisjoniga ja viimastel on vetoõigus. tegemist on siis komiteed, komisjonidega, mis siis eelnevalt kontrollivad, millised on meie tulevased kliendid, millised on meie motiivid, kust nende raha pärit on, mis iseloomuga on rahavood ja kuidas nad tahavad oma raha hallata ja selline filter on siis üldiselt seotud äh, rahapesuvastase võitlusega, maksupettusega, korruptsiooniga, terrorismi rahastamisega, samuti rahvusvaheliste sanktsioonide järgimisega. kõik äh, kliendid, äh, kõikide puhul siis arvestatakse mitmesuguseid riskikriteeriumeid, nagu näiteks nende elukohariik, nende elukutse Eh, nende isiklikud omadused, näiteks kui inimene on oma seisukohti poliitiliselt väljendanud, nende eh, eh, tegevusriik, milliseid tooteid nad soovivad ja vastavalt nendele ris-, neid kriteeriume kasutatakse siis kogu maailmas ja vastavalt sellele siis määratakse kliendi riskitase. sellest sõltub ka, kui tähelepanelikult teda kontrollitakse, kui sageli tema toimikut läbi vaadatakse ja tehingud, mida kliendid oma te kontodel teostavad, on samuti järelevalve objektiks vastavalt meie pideva järelevalve kohustusele, mis peab tagama selle, et kliendid reegleid täidavad. ja teine meede on see, et me oleme lõpetanud tegevused, mis on seotud äh, offshore firmade haldamisega. niisiis äh, viis äh, üksust on tegevuse lõpetanud ja kolm nendest alates kahe tuhande kümnendast aastast Bahamas, Bahamal ja Genfis ja kolmas meede, me nõuame siis äh, fiskaalreeglite täitmise deklaratsiooni kõikidelt klientidelt, kes elavad Euroopa Liidus või OSCD riikides äh, selle meetme võtsime kasutusele kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja sellega käis kaasas ka analoogne programm juba olemasolevate klientide jaoks, mis lõppes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. kui me ei ole saanud sellist deklaratsiooni või kui seda deklaratsiooni ei ole olnud võimalik kontrollida, Äh, siis on meie klientide kontod blokeeritud, äh, kuni siis äh, klient esitab vastava info või annab meile korralduse siis vahendid oma elukohariiki üle kanda neljas meede on otsus, et me enam ei sõlmi suhteid offshore firmadega, mille puhul äh, tulusaajaks on äh, siis kas Euroopa Liidu kodanik või USD riigi elanik ja e-, erandiks on siis äh, Ühendkuningriigi ela, elanikud usaldusfondide kontekstis, sest seda tunnistab siis üldine õigus pank tugineb siis omaenda nimekirjale, kus on kolmkümmend kaheksa riiki. seal on ka näiteks Prantsusmaa ülemere territooriumid kui koostööd mitte tegevad riigid, samuti kasutame OSCD kahe tuhande üheksanda aasta maksuparadiiside nimekirja. nii et, et ja ka siin on ka teisi riike, kes ei ole piisavalt olnud läbipaistvad ja infot edastanud ja Panama on loomulikult ka selles nimekirjas ja ettevaatuse ja lihtsustamise läbi oleme tänaseks suutnud vähendada neid riike, kes on meie siis nii-öelda eh, sisenimekirjas, aga meil on ikkagi selline terve rida selliseid riike, eh, kellega meil toimub eh, automaatne infovahetus ja meile teeb muret ka siis OSCD nimekiri Eh, loomulikult eh, on BNP Paribas eh, teinud kõik selleks, et nõudeid järgida. see on väga oluline, me oleme üritanud siis oma kliente tundma õppida. me korraldasime oma töö ümber aastal kaks tuhat neliteist selleks, et tagada siis selle haru täielik sõltumatus. see struktuur integreeriti vertikaalselt Eh, see tähendab, et need ametnikud eh, vastutavad siis, ehm, eh, annavad siis aru direktorile ja selle struktuuri vahendid on kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates oluliselt kasvanud. personali arv on kahekordistunud kolme tuhande viiesajale töötajale siis aasta, aasta kaks tuhat kuusteist lõpul ja me vaatame seda mehhanis-, oma sisemist äh, töökorraldust pidevalt läbi ja meil on loomulikult ka inspektorid kõikides riikides ja kõigi nende meetmete läbi, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, on meie äh, pank juba aastaid üritanud äh, parandada oma töökorraldust ja oma menetlusi läbipaistvuse ja rahapesuvastases võitluses, korruptsioonivastases võitluses ja terrorismirahanduses ja oleme üritanud austada rahvusvahelisi sanktsioone. aitäh tähelepanu eest! aitäh, proua Davicino! suur tänu nende kolme ettekande eest ja nüüd anname sõna TRACFIN-i asedirektorile Albert Alloole ja tema saab järgmisena sõna, palun. palun, härra Allo. suur tänu, et annate mulle võimaluse sõna võtta. tere kõigile, eh, lugupeetud saadikud. meie tegeleme eh, finantsuurimisega, eh, mis on operatiiv ettevõttega ning äh, me tegutseme vastavalt informatsioonile, mille saadavad meile professionaalid, kes äh, uurivad finantsküsimusi. see tähendab, et me ei saa äh, näiteks mingisugust pressis tehtud avaldust uurida või eraisiku poolseid teadaandeid. me saame käsitleda informatsiooni, mis on väga reguleeritud seaduse poolt, näiteks äh, äh, kinnisvaraekspertide, pangaprofessionaalide poolt seadetud, saadetud äh, teateid ning pressi puhul on niimoodi, et nende poolt edastatavad andmed on nii, et nad võivad käivitada vastupidiseid protsesse ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal saime juba esmaseid kahtluseid äh, ka, öö, äh, öö, äh, Panama dokumentide kohta, mida sel ajal nii ei nimetatud. tegemist oli äh, umbes saja dokumendiga, mida kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olime saanud käsitleda. kaks tuhat kuusteist eh, saime umbes nelisada eh, Panama dokumentide teemalist dokumenti. seega oli meil võimalik vaadata täpsemalt järgi, mis eh, toimus ja tegime koostööd ka näiteks politseiga ja vastavalt äh, saadud informatsioonile saime tegeleda sellega, kas äh, ettevõte väärib edasist äh, uurimist või mitte. meie oleme nii-öelda suunatud uurimisega tegelev ettevõte ja kui vaja äh, on, siis me esitame oma lisandväärtuse. me uurime kakskümmend protsenti tehtavatest avaldustest. see, mis äh, puudutab nüüd Panama dokumente, siis äh, e, uurisime neljakümmet protsenti vihjetest, mis meieni jõuavad ja tegeleme see sellega, et vaatame, kui asjakohaste vihjetega tegemist on. kaks tuhat kuusteist tegelesime kuute, kuuekümne protsendiga saadud vihjetest, see tähendab seda, et automaatselt ei läinud need asjad edasi ning kontrollisime pigem seda, kas kas tegeles keegi, vaatasime kõigepealt, kas keegi juba uurimisega tegeles kusagil või mitte. ning äh, ning äh, vaatasime ka seda, kas Prantsuse maksupettustega tegelev amet äh, oli asjaga tegelenud või mitte. pangad, nagu ma seda ütlesin, on põhilised äh, meie info edastajad meile ning juristid enamasti esindavad juristide poolt tuleb informatsiooni enamasti väga vähe või mitte kunagi mitte, võib-olla siin oleks samuti võimalik midagi ära teha nüüd äh, meie jaoks on kõige olulisem rahapesuvastane võitlus. kui äh, on tegemist ettevõttega, kes on registreeritud mõnes riigis, eh, mis koostööd teha ei soovi eh, ja finantsvood ei lähe mitte ühte, vaid mitmesse riiki ning eh, Eh, tuleb eh, suuta kokku viia finantsvood ja ettevõte. sellega seoses ongi meil vaja eh, nii Euroopa Liidu, KOV-i kui mm, maailma tasandil on meil vaja süsteemi, mis aitaks meil mõista, kuidas ja mõelda selle peale, kuidas edasi liikuda, võidelda mitte ainult rahapesu, vaid ka äh, maksupettuste vastu, selle abil saab võidelda ka terrorismi vastu, mis on üks oluline eesmärk rahapesuvastases võitluses. on vaja pädevusi, et äh, küsitleda informatsiooni edastajat. meil on olemas üldine pangakonto äh, andmete koonddokument, mis äh, aitab tsentraliseerida kõige olulisema informatsiooni, mida me vajame ja see äh, aitab äh, üle vaadata ka äh, füüsilise või eraisiku andmeid, panga andmeid peab, saab vaadata ka seda, kellel on õigust kontot kasutada. see samuti on meil andmed virtuaalrahakontode kohta, mis on aina rohkem kasutatavad teine oluline element on e, e, puudutab seda, et tuleb olla reaktiivne, kättesaadav ning e, see on väga oluline. osa meie tegevusest ning äh, mis puudutab rahvusvahelist koostööd, siis Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil äh, koostööd on olemas. me saame äh, informatsiooni teiste finantskuritegude uurivate ametite käest, siis me te, loomulikult tegeleme sellega ja kui näiteks me helistatakse taotlus, et mis tuleb teise mõne te,, mõne teise te, finantsrikkumisi uuriva ameti käest, see ei, ei tähenda seda, et automaatselt äh, toimub äh, kohe sellele järgnev äh, uurimine, me praegusel hetkel äh, üritame liikuda pideva toimiva äh, infovahetuse vahele. on hea, kui meile saadetakse vastus, aga on ka see, kui saame vastust koheselt kasutada. tihtipeale Eh, eh, praegusel hetkel on niimoodi, et eh, meile edastatakse informatsioon, kui te lubate seda kasutada. lõpetuseks sooviksin öelda uute esile kerkivate riskide kohta, mis puudutab osalevat finantseerimist, praegusel hetkel Prantsusmaal on sellised, sellised võimalik näiteks Äh, kasutatakse näiteks selle asemel, et, et ühesõnaga ah, üritatakse raha koguda internetis, kas siis mingi sünnipäeva korraldamiseks või milleks iganes ja selle, seda on väga raske kontrollida äh, me peame, seda on väga raske kontrollida, et me et tõesti finantseeritaks mingisugust äh, peopidamist, aga mitte mingit äh, terrorivõrgustikku. mul on äh, kõneaeg nüüd ületatud, nii et ma praeguseks lõpetan, aitäh. aitäh, härra Allo. suur tänu, suur tänu ka nende ettepanekute eest, mida te tegite enne, me peame nendest veel rääkima ja nüüd järgmisena annaksin ma sõna Okantansi Europe'i juhile Olivier Buteis Tahtile, teda saadab veel ka pool Gypsy. kui ma olen õigesti aru saanud, siis Accountancy Europe'is on viiskümmend organisatsiooni kolmekümne seitsmest riigist ja siin, seal on kokku üle miljoni raamatupidaja esindatud ning ma annaksin teile nüüd sõna koos ka kolleegiga, kes siis hiljem saab vastata ka küsimustele. palun, härra Butei. aitäh, lugupeetud esimees, ma räägin inglise keeles ja tahaksin kõigepealt tänada teid, härra esimees, selle eest, et te kutsusite meid siia Panama paberitega tegelevasse uurimiskomisjoni ja tahaksin öelda, et komisjoni liikmed teevad suurepärast tööd enne kui annaksin oma panuse teie töösse, tahaksin tutvustada oma organisatsiooni, te juba esimees alustasite. Äh, me alles hiljuti muutsime oma nime, olime Euroopa Raamatupidajate Föderatsioon äh, kuni viimase ajani aga äh, see on oluline, et te teaksite, kust meie seisukohad pärit on ja kuidas me avalikkuse huvidega arvestame ja üks asi, mida ma tahaksin rõhutada, et see miljon raamatupidajat, kellele te viitasid, härra president, tegutsevad väga erinevates valdkondades Euroopades. mõned nendest tegelevad tõepoolest raamatupidamisfirmades igasuguse suurustega, mitte ainult neljas suures, vaid ka väikestes aga nad tegutsevad ka ettevõtetes äh, ja äh, väga suur osa meie liikmetest äh, või meie liikmete liikmetest tegutsevad avalikus sektoris, ähm, näiteks kontrollikodades või tegutsevad maksuinspektoritena Eh, me ise oleme üle-euroopaline organisatsioon, meil ei ole regulati-, regulatiivset võimu, meil on nii-öelda pehme võim, mida me kasutame siis oma eh, liikmete mõjutamiseks. Eh, ja väga oluline on, et me viitaksime ka meie kutseala õiguslikule raamistikule, see varieerub liikmesriigiti üsna tugevalt. mõnedes liikmesriikides on teatud meetmed paigas, mõnedes aga mitte aga äh, seaduse järgi või harta järgi või lihtsalt püüdluste järgi on meil mandaat järgida avalikkuse huve kõik selle kutseala liikmed peaksid jälgima ka üldist äh, eetikajuhendit. Äh, kuna meil on niivõrd erinevad liikmed ja me tegutseme konsensuse alusel, äh, siis saame tõesti arvestada kõigi avalikkuse huvidega, kõigi, kõikides avalikule huvi pakkuvates küsimustes ja alustaksin nüüd küsimustest, mis puudutavad just nimelt makse Äh, maksuteenuseid võivad osutada väga paljud erinevad inimesed, raamatupidajad, juristid, pankurid, maksunõustajad, äh, ka näiteks sellistes riikides, kus selline elukutse on olemas äh, nendes liikmesriikides, kus mingit reguleerimist ei ole, võib igaüks maksualast nõu anda ja äh, offshore raamatupidajad teevad seda ilma igasuguste eetiliste äh, juhtnööridega. ja seetõttu äh, igasugused algatused seda valdkonda reguleerida peavad hõlmama kõiki teenusepakkujaid, sellepärast et muidu ei saavutata avaliku poliitika eesmärki mina usun, et me peaksime tuginema sellele, mis tegelikult toimub ja mitte ainult ametinimedele Äh, ma ei usu, aga et äh, maksud on peamine probleem, mis seondub Panama paberitega. Äh, mõned lekked ulatuvad tagasi tavadele, mis tänapäeval enam sotsiaalselt aktsepteeritavad ei ole või mis vahepeal on jällegi legaliseeritud minu arvates on peamiseks liikuma panema jõuks parema äh, paberite taga kõigepealt äh, sellepärast, et äh, väärtuste, eetika ja proportsioone tunne on teatud paikades ja teatud põlvkondade puhul kaotatud ja ma kardan, et osaliselt ka meie põlvkonna puhul. OECD hiljuti mitmetes uuringutes ja ülevaadetes tunnitas, et me oleme saavu-, ebavõrdsus on jõudnud talumatule tasemele ja tahaksin siin juhtida tähelepanu ka suveräänsusega kauplemisele. E, e, mõned inimesed e, on, mõned riigid on kaubelnud oma suveräänsusega selleks, et pakkuda teatud kindlustunnet, teatud õiguslikku režiimi. niikaua nende maksusoodustustega võidakse kasutada ka täiesti legitiimseid eesmärke ja ma arvan, et äh, indiviidid väärivad kaitset, nende andmed väärivad kaitset, aga seal on ka, tuleb ette ka selliseid juhtu, kus kuritegevuse ja äh, maksudest kõrvalehiilimise tulusid äh, viiakse samadesse kohtadesse läbi samade kanalite meie eh, Conscience Europe'is eh, kuulame väga tähelepanelikult seda kriitikat, mis meie kutseala aadressil tehakse ja üritame oma käitumist parandada ma usun, äh, et meie kutseesindajad mängivad väga olulist rolli avalike huvide kaitsmisel ja seda ei tohiks alahinnata. raamatupidajad toetavad läbipaistvust ja me oleme igasuguse finants- ja mittefinantsaruandluse nurgakiviks. meie tagame äh, aususe turgudel, me viime läbi äh, auditeid me mängime samuti väga olulist rolli finantskuritegude vastases võitluses, me teostame uuringuid, kontrollime oma klientide tausta, paljudes riikides on Ehm, kasutavad maksuametnikud meid äh, selleks, et äh, oma tegevust kaasajastada, võtta kasutusele uut tehnoloogiat. tegelikkus, daamid ja härrad, on sellised, et tänapäevases, äh, tänapäevane väga keeruline ja juhuslik maksusüsteem ei saaks ilma raamatupidajatega toimida Äh, vaatamata sellele, mida ajalehedes kirjutatakse, on enamike raamatupidajate eesmärk siiski soodustada reeglitest kinnipidamist. ma ei taha öelda, et raamatupidajad ei eksi kunagi äh, nagu maksuametnikud kui ka sea-, seadusandjad äh, ei suuda me alati pidada sammu ühiskonna muutuvate arusaamade ja ootustega aga me oleme viimasel ajal väga palju arutanud eh, oma rolli, oma ülesandeid ja oleme oma tegevust üritanud kohandada uue tegevusega. aga loomulikult te juba ütlete, et sellest ei piisa ja teil on õigus. ja küsimus ongi selles, et kuidas me saaksime saavutada täiendavaid edusamme Äh, mina teeksin äh, ettepaneku, et meil peaks olema kaks eesmärki ja kaks vahendit. Need eesmärgid on kõigepealt äh, hoolitseda, hoolitseda, et meil oleksid jõulised raamtingimused ja teiseks me peame mõtlema rohkem tõhususele. ja vahendid oleksid läbipaistvus ja koostöö niisiis, kui me räägime raamtingimustest, ma arvan, et jah, konkreetsete õigusaktide olemasolu on alati vajalik, aga me ei tohi tähelepanuta äh, Äh, äh, seda rolli, mis on headel raamtingimustel. ma ei hakka siin rääkima, kui oluline on koolitus või kutseala panus ettevõtte juhtimisse, aruandlusesse, äh, auditeerimisse, aga see on oluline. hiljutine uuring, mille Copenhagen Economics läbi viis, näitas, et seadusjärgsete auditite nõudmiste leevendamine Taanis on kaasa toonud maksude vähenemise Äh, nii et, et äh, kindlasti on meist kasu selleks, et me suudaksime äh, õiged probleemid avaldada, aga meil on vaja empiirilisi uuringuid ja sõltumatuid hinnanguid. meie maksusüsteemid pärinevad internetieelsest ajast ja selle koha, kohaldamine tänasele maailmale, kus ressursid on otsa saamas, kus toimub automatiseerimine, digitaliseerimise, kus tööpuudus on suur, kus inimesed vananevad, kus inimesed liiguvad üha rohkem, kõiki neid reegleid tuleb ajakohastada, aga me ei räägi sellest veel. mis puudutab tõhusust, siis ma arvan, et meil on vaja paremaid ja lihtsamaid seadusi, iseäranis maksustamisküsimusi. Äh, lihtsus on tõhususe seisukohalt oluline, lihtne maksuhaldus on midagi, mida oleks lihtne kohaldada, lihtne auditeerida, lihtne kontrollida ja jõustamine ei ole võimalik, kui meil ei ole tõhusamad, paremini ressurssidega varustatud ja teadlikumad äh, maksuametid. tahaksin öelda, et äh, läbipaistvus edendab häid tavasid ja äh, on aeg, et me hakkaksime tõesti võitlema ebaseaduslike huvide vastu, sest et praegune olukord ainult soodustab pettust, see tekitab umbusaldust nii ettevõtete kui ka poliitikute vastu Äh, salajasus ja kutsesaladus ei ole sama asi. Äh, meil on vaja äh, austada seadustes kehtestatud tingimusi. rahapesuvastane direktiiv, mis on meie tänase arutelu keskmes, on midagi, mida Accountancy Europe on kogu aeg toetanud. meie äh, oleme alati leidnud, et õigusakte tuleb parandada, tuleb korraldada arutelusid, tuleb tegeleda konkreetsete projektidega, kaasata kodanike ühiskonna organisatsiooni, me toetame äh, tulu saava omaniku läbipaistvust ja äh, kiidame heaks Econis möödunud nädalal vastu võetud raporti. läbipaistvus saab aidata ka maksustamise valdkonnas. ja lõpetuseks räägiksin äh, koostööst, sest see on just muutusi edasiviiv jõud. ettevõtted, poliitikud, valitsused, kodanike ühiskonnad, kõik on, meil kõigil on ühine huvi kui me kõik läheneme asjale eri, eri moodi, siis me lihtsalt aeglustame edusamme. see kehtib nii maksustamise vallas kui ka Ehm, ehm, mujal, näiteks eh, need riigid, kes on eh, maksustamise eh, vallas teinud tõhustatud koostööd, on seda tõestanud. koostöö on hädavajalik, sest ainult siis, kui me tegutseme kõik ühiselt, suudame saavutada täiendavaid edusamme, aitäh! aitäh! aitäh, härra Puteli! kohe kindlasti on väga raske seitsmest minutist kinni pidada suur tänu sellegipoolest, sest te tegelikult vastasite ka meie küsimustele ja me lähemegi nüüd kohe küsimuste-vastuste vooruni juurde. meil on aega kuni kolmveerand viieni. ma ei hakka midagi kommenteerima ning ma annan kohe sõna mõlemale kaasraportöörile reeglid on sellised, et maksimaalselt viis minutit on ette nähtud küsimuse ja vastuse jaoks ja oleks väga hea, kui siis öeldaks ka kohe, kellele te oma küsimuse esitate. härra Kohvat. aitäh, härra esimees, aitäh külalistele, väga tore on teid siin täna näha. Läheme kohe küsimuste juurde. kõigepealt Societe Generali esindaja vastavalt Panama dokumentidele kahe tuhande üheksandal aastal teil oli kaks uut fondi, Volvet ja Vusu, ja tegelik kasusaaja on seal Societe Generale Pank ja usaldusfond Luksemburgis siis. proua Michelle Le Monde'ist kirjutas artikli ka selle kohta ja seal tuli välja, et need fondid loodi sellepärast, et Briti Neitsi saartel viidi läbi seadusemuudatusi, mille kohaselt offshore omanike äh, nimed teatatakse, nii et ma tahaksin teada täpselt äh,, kes on nende fondide taga ja kes haldab neid fondeid või miks need fondid üldse loodi ja peale selle Societe Generalilt tahaksin teada veel ka seda, et te ütlesite, et te teate kõikide tegelike kasusaajate identiteeti, kas see kehtib äh, nii äh, füüsiliste kui ka juriidiliste isikute kohta või ainult füüsiliste isikute kohta ja BNP Paribas esindajale küsimus, miks äh, mitte Societe Generalist eeskuju võtta? ning äh, kinni panna kõik arved, mis on seotud Monsa-, äh, Mossack Fonsecaga. aitäh! kui sain õigesti aru, siis mõlemad küsimused läksid pankade esindajatele. härra Sõe, palun. suur tänu. mis puudutab fonde, siis sellest äh, on juba avalikult rääkinud eh, Frederico William, meie asedirektor ja, ja mis puudutab Valverde ja Russo fonde, siis eh, neid ei halda Societe Generale, meie pole ka aktsionärid, osalised, kasusaajad. seega eh, meil, meie ei ole kuidagi nende fondidega seotud ja eelkõige me, me ühesõnaga ei ole nendega kuidagi seoses, mis puudutab teine küsimus puudutas, vabandust, mis te, te küsisitegi? teine küsimus puudutas seda, et te teate me kõiki neid, kes on kasusaajad, omanikud, kõik isikud või ettevõtted, kui doku-, Panama dokumentidega tutvuda, siis Societe Generale lõi kaks fondi kahe tuhande üheksandal aastal ja te ütlesite, et teil ei ole mingit sidet sellega, kordan, et meie ei loonud neid fonde. Need loodi meie klientide poolt, kes olid seotud Fonsecaga, meie eh, mitte ühegi juhul ei saa, eh, ole ka kuidagi kasusaajate hulgas ning eh, kõik see oli meie klientidega seotud. mis puudutab otseseid kasusaajaid, see on keerul-, tehniliselt keeruline teema, kuid kokkuvõttes see ei ole kunagi eh, ei ole kunagi ettevõte või juriidiline isik, vaid füüsiline isik ning eh, juriidilisel isikul on, eh, tema puhul on alati nõue kasutada läbipaistvusreegleid. ma ei tahaks hakata väga pikalt sellesse teemasse süvenema. ning äh, see, mis puudutab nüüd neljanda direktiivi ja selle rakendamist, siin ei ole erilisi raskusi, eriti kui me hakkame tegelema maksundusküsimustega, sest otses äh, automaatne andmevahetus annab meile selged äh, konkreetsed kohustused, mida tuleb rakendada ka rahapesu puhul ning me rakendame neid sest äh, alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastal on see kohustus ning kolmas küsimus äh, proua Davishinole. nüüd äh, BNP Paribas ei ole otseselt seotud mingisuguste Fonsecaga või tema seotud advokaatidega meil ei ole kasutatud, kasutanud mitte mingisuguse advokaatide büroo soovitusi, meil ei ole olemas mitte mingisuguseid otseseid sise e, sidemeid ning tuleksin kahe punkti juurde tagasi, nagu ma teile ütlesin. me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal käivitasime fiskaalse kooskõlastuse poliitika, seda nii e, füüsiliste isikute kui e, e, juriidiliste isikute puhul ning see jätkus kahe tuhande viieteistkümnenda aastani ning sellega paralleelselt kõik juriidilised isikud, ettevõtted, kes võisid olla panga kliendid, olid loomulikult tuntud, see on osa KYC Eh, poliitikast kõik kliendid, eh, kõik need, kes omavad eh, kontot ning juriidilised isikud on tuntud, nii et ühest küljest läbipaistvus selles osas, kes on majandusliku kasu saaja ning samuti ka maksundusalane läbipaistvus seda tänu süsteemile, mis loodi kahe tuhande teistkümnendal aastal ja nüüd Peeter Ječek, teine kaasraportöör. aitäh, härra esimees, tere õhtust kõigile! kõigepealt Societe Generalile kaks küsimust. hoolsuskohustuse puhul tahaksin ma teada saada, kuidas see toimis teil täpselt ja kas vahel see delegeeriti mõnele filiaalile ning veel täpsemalt, kui pangaarvet offshore ettevõtete jaoks avati, mille taga oli Mossack Fonseca, kes siis äh, selle hoolsuskohustuse eest vastutas ja tahaksin teada, kas te õppisite nendest vigadest ja muutsite menetlust, sest äh, tundub, et äh, väga palju ei olnud meil siin tegemist ei hoolsuse ega kohustusega. siis mis puudutab neid osakuid ja osakute määrasid, mulle tundub, et te kasutasite seal väga palju neid meetmeid ja jätkate ka praegu nende meetmete kasutamist ja samamoodi ka Prantsuse finantsüksuse esindajale kaks küsimust. Te oma vastustes rääkisite võõrustaja ja päritoluriigi põhimõttest, kas te võiksite seda täpsemalt selgitada ja mõeldes nüüd äh, Panama lekete peale ja selle peale, äh, millist rolli seal mängisid Prantsuse pangad, kas te arvate, et teil on siin juhtumeid, äh, kus te, teid oleks pidanud informeerima kahtlastest tehingutest ja ülekannetest ja äh, Äh, miks siis seda ei tehtud, äh, kui ei tehtud, äh, kas tegemist oli tehniliste põhjustega, näiteks mahu pärast, või lihtsalt ei tehtud piisavalt koostööd nende vahel, kes oleksid pidanud siis sellekohast informatsiooni edastama? kes soovib alustada, palun? Merci, monsieur president aitäh, lugupeetud esimees. mis puudutab nende deklaratsioonide läbivaatamist, siis vastus on väga lihtne. niipea kui klient tahtis arvet avada, ma ei hakka enam kordama seda, mida ütles proua Davicino, meil on sama menetlus, me järgime samu seadusi. ja meil on sama äh, valvsuse tase. niisiis klient pöördub meie poole, me äh, vaatame, mis liiki tulusaajaga on tegemist. Äh, ja kui meil on äh, ka mingeid kahtlusi, siis me kontrollime neid. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis rahvusvaheline erapangand ettevõtlusel meil äh, suurem osa kliente olid äh, seotud just nimelt offshore firmadega ja me loomulikult arvestasime seda, kui me kontrollisime nende deklaratsioone. Äh, nii et, et ma arvan, et see küsimus, mille te esitasite, alati valitseb segadus selle vahel, mida pank teab, milliseid menetlusi ta kasutab ja milline on see juriidiline raamistik Äh, jah, juriidilisel tasandil on väga paljud asjad võimalikud, aga pank ise kõike teha ei saa. Äh, panga vastas on klient ja äh, pangal on samuti teatud rida kohustusi ja me peame klienti kontrollima ka arvestades omaenda finantsturvalisust. see on äärmiselt vajalik. aitäh kes soovib veel vastata, härra Luu, palun. aitäh, esimees ja aitäh selle küsimuse eest, mis esitati. tõepoolest, äh, ähm, kas me oleme tõesti saanud kõik äh, info õigeaegselt, see oli teie küsimus, jah? Äh, Prantsusmaal Äh, on meil äh, vahe siis nende inimeste vahel, kes saavad info ja nende inimeste vahel, kes siis järelevalvet äh, teostavad. Need inimesed, kes tegelevad siis panga, panga siseauditiga, kontrollivad, kas pank on täitnud hoolsuskohustust. Prantsusmaal nimetatakse seda siis usaldusnõude kontrolliametit ja kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on meil selline struktuur olemas Äh, ja meil on praegu käimas äh, siis äh, menetlused, kas kirjalikud konsultatsioonid või nõnda edasi ja nende usaldusfondide kohta, nagu ma ütlesin, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta meil olid arvud pärast seda, kui see teema pälvis meedia tähelepanu me oleme siis eh, teostanud nii-öelda avatud järelevalvet. me oleme eh, tõesti üritanud ajakohastada oma süsteemi. Eh, see kahtlus ei ole mingi täppisteadus. see asi on väga varieeruv Äh, sõltub sellest, kas inimene on organiseeritud kuritegevusega seotud ja nõnda edasi, nii et iga kord on vaada, vaja vaadata, mis on kaalul. Äh, äh, nii et, et maks, maksustamine, see on küsimus, millega me oleme tegelenud juba väga pikka aega, nii et, et jah, pankade jaoks on alati valvsuskohustus kesksel kohal ja äh, see on äh, tõesti väga äh, keeruline juriidilisest plaanist. Panama paberite puhul me oleksime saanud jah, asju paremini teha. aitäh, härra Luu järgmise Tom van den Kendelaere Rahvaparteist, palun. Uh... aitäh, härra esimees, suur tänu kõikide ettekannete eest, need olid väga huvitavad. mul on kaks küsimust äh, härra Butei staffile. kõigepealt äh, lähtudes sellest, mida ütles proua Michelle ka, et on täiesti selge, et selliste maksukonstruktsioonide ülesehitamine, nagu see Panama lekete puhul välja tuli, tähendab seda, et tegelikult tehnilist abi oli vaja ka vahendajatelt, nende skeemide taga olevatel tegelikult kasusaajatel ja minu küsimus ongi, et mida me saaksime teha selleks, et vältida, et need vahendajad oleksid valmis neid aitama, et kuidas vältida neid stiimuleid äh, selliste ebaseaduslike tehingute tekkimiseks. teiseks, läbipaistvus. ma tahaksin teada, kas te olete nõus sellega, et igasugune maksude planeerimine, mis kaasaks ka riike, mis on tulevases maksuparadiiside nimekirjas, et nendele pandaks peale kohustuslik avaldamiskohustus siis? aitäh, kes soovib alustada? härra Puteis, palun, et siis proua Michel well,. aitäh selle küsimuse eest, ma tõesti vastan väga kiiresti. loomulikult on kõigeks vaja tehnilist abi. ma arvan, et üks esimene samm on panna kõik võrdsesse seisu, sellepärast et mitte kõigil ei ole samu kohustusi. ning ma arvan, et raamatupidamine Äh, on kutseala, kus äh, tõesti äh, kutseliidud, ühingud üritavad hoolitseda selle eest, et kõik raamatupidajad tõesti seadustest kinni peavad ja tegevusjuhendid on olemas ja selleks läheb palju aega ja ressursse. aga see ei puuduta mitte kõiki raamatupidajaid nagu ma ütlesin, on kohti, kus ei ole mitte mingisugust reguleerimist Äh, ja inimene võib ennast lihtsalt maksunõustajaks nimetada. Äh, meil on vaja kõigile kehtivaid seadusi läbipaistvuse koha pealt ja kas ma toetan äh, deklaratsiooni selle kohta, kus äritehinguid teostatakse ma arvan, et me oleme äh, avaldanud sellised praktilised juhtnöörid ettevõtetele, kes tahavad vabatahtlikult äh, riigipõhisest aruandlusest kinni pidada. kui sellest veelgi kaugemale minna, äh, siis vabatahtlik riigipõhise aruandluse avaldamine on üks asi Advocacy Euro-, äh, Accountancy Europe on äh, tegelenud selle teemaga, nii et, et ma ei näe mitte mingit äh, põhjust, miks mitte seda infot avalikustada. Need töödokumendid võiks seda ka meie komisjoni käsutusse anda. hästi. meelsasti ütleb kõneleja. proua Michel, palun kõnelejal puudub mikrofon. ma äh, võtaksin sõna äh, tulu saavate omanike kindlaks tegemise teemal äh, see teema on G kahekümne OSCD Euroopa Liidu tegevuskavas ja ma tõesti leian, et, et oleks vaja poli-, rahvusvahelisel tasandil poliitilist hoogu, et seda teemat käsitletaks nii, nagu vaja. Äh, äh, selleks, et äh, riigid ja piirkonnad tõesti ei salatseks ja et nad tõesti teeksid kõik, et rahvusvahelisi invest-, investoreid ligi meelitada. nii et, et jah, me peame vaatama, kuidas Suurbritannia seda küsimust mõjutab ma arvan, et meil oleks vaja luua vajalikud tingimused läbipaistvusele finantssektoris äh, Äh, ja loomulikult äh, eetika küsimus on äh, seotud nende offshore ettevõtetega. ja viimaseks tahaksin veel lisada, et see must nimekiri, millest te kõnelesite ja mille kallal töötavad nii Euroopa Liit kui OSCD, te kõik tegelete sellega, võib-olla oleks mõistlikum sundida Äh, pankasid lihtsalt äh, sundima, sundida äh, nendes riikides tegevust lõpetama. võib-olla sundida neid lõpetada tegutsema nendes riikides, mis on mustas nimekirjas me oleme näinud, et, et paljud pangad ütlevad, et ega me ei olegi seal enam, me oleme oma filiaalid seal juba kinni pannud, me seal ei tegutse enam, aga ometigi on neil sidemeid äh, Äh, läbi vahe finantsvahendajatega, nagu näiteks Mossack Fonseca äh, ja äh, võib-olla peaks mõtlema ka siis sanktsioonide peale, mida kasutada, aitäh! aitäh! hästi lühidalt teiega veel, palun. ja siis Evelin Regner saab järgmisena sõna. üks täpsustuspunkt. praegusel hetkel on õhkkond väga muutunud Mm, nagu seda ütles kolleeg BNP Paribast, me oleme oma tegevuse äh, kontsentreerinud, me ei äh, tegutse mujal kui riikides, kes on osalised äh, automaatses infovahetuses ja teiseks, kes on alla kirjutanud rahvusvahelise abi ja koostöölepingu ning kolmandaks riikides, mille jaoks maksupettus eh, on eh, samas, eh, sama mastaabiga rikkumine kui rahapesu ning see peaks olema vastuseks sellele, mis puudutab sätteid. Regner. järgmisena Evelyn Regner sotsiaaldemokraatide hulgast. aitäh minu esimene küsimus on äh, Patrick Soele Societe Generali esindajale. ma vaatasin teie käitumisjuhiseid ja mulle tundub, et te olete seal väga taidli, tagasihoidlikult selle sõnastanud. nimelt te ütlete avalikkusele, et teil ei ole mitte mingeid offshore ettevõtteid. kas te lähtute siin ainult Prantsuse mustast nimekirjast, aga samal ajal on teil tütarettevõtteid, äh, mis äh, on Financial Secrecy indeksiga äh, hallatud, nii et kuidas teie selles, seda siis äh, defineerite ja teiseks, äh, kuidas Prantsusmaal maksudes mitte koostööd tegevaid ettevõtteid leitakse või kuidas seda kõige defineeritakse, ma saan aru, et teil on siin näiteks olnud äh, Neitsisaared äh, ja on täiesti selge, et nad on äh, teatud nimekirjades, aga mitte Prantsuse nimekirjas, nii et kuidas te seda kommenteerite? härra Jõu vist alustab või kes? Äh, see, mis puudutab, räägin Societe Generalist, meie on tegevuskoodeks äh, Eh, me, kuidas tegutseda, me ei räägi sel teemal, me ei räägi offshore kompanidest oma klientidega kahe tuhande kümnendal aastal. me võtsime selge seisukoha, ehk siis, et me ei tegutse riikides, mida peame mittekoostöövalmideks piirkondadeks eh, ja meie eh, loomulikult Prantsuse ettevõttena täidame OECD reegleid ja teiseks äh, ka Prantsuse äh, reegleid, sest äh, ma ütlen seda sellepärast, et ma olen ka Prantsuse vastava assotsiatsiooni liige, Luksemburgil näiteks puudub nimekiri sellistest liik-, riikidest ja seega me, tegemist on poliitikaga, mida üritame edasi viia üritame selle nimekirja edasi, eh, viime neid täiendada ja Prantsusmaa täiendab ja uuendab neid nimekirju igal aastal, seega Prantsuse valitsus oskaks seda paremini teha kui mina. isiklikult ma seda teha ei saa. ja härra Alo, palun. suur tänu teile, härra esimees. mis puudutab mittekoostööd tegevat piirkondi, Prantsuse valitsus on koostanud selles osas nimekirja ja kasutame rahvusvahelist olevat äh, nimekirja ja antud hetkel, praegusel hetkel äh, finantsminister ei äh, ole veel uusi nimekirju koostanud, sest see antud hetkel ei tugevdaks rahvusvahelist koostööd praegusel hetkel kasutame ka olemasolevaid Euroopa Liidu liikmeid. aitäh! aga mis saab siis ookeanitaguste alast äh,, ookeanitaguste aladega Prantsusmaal? me teame, et siin on kolmkümmend neli ala Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Hispaanialt, äh, kokku kolmkümmend neli erinevat ala, seal on ka Prantsusmaa alad, kas Ühendkuningriigis, vabandust, kas Prantsusmaal kehtib kõikidele aladele sama seadus, meil näiteks Ühendkuningriigis öeldi, et nojah, et seal on küll kuninganna riigipeaks, aga seadused on hoopis teistsugused, nii et äkki te seletaksite, kuidas on see Prantsusmaal? Euh, mis puudutab ülemere territooriume, siis see on oluline küsimus kui on tegemist tekstiga, mida kasutatakse äh, Prantsusmaal, äh, siis äh, on alati seaduses viimane artikkel, mis täpsustab, et sätted puudutavad ka meretaguseid ülemerepiirkondi, ülemere territooriume. nii et see säte on seaduses täiesti olemas, et oleks selge, kus ja millal see seadus kehtib ning äh, on olemas ka veel koostöö äh, maksuteenistuste vahel äh, Mandri-Prantsusmaal ja väljaspool Mandri-Prantsusmaa territooriumi, mis asuvad üle mere piirkondades aitäh, tundub, et olukord on teil teistsugune kui Ühendkuningriigis, järgmisena professor Bernd Luke, palun jah, minu küsimus läheb härra Loole. tahaksin natukene rohkem teada saada rahapesu praktilise poole kohta. Te oma kirjalikes vastutes ütlesite, et raha pesu puhul on tegemist väga keeruliste offshore konstruktsioonidega, mille kaudu siis raha pestakse. palun vastake nüüd konkreetselt, kuidas kriminaalsest tegevusest tulenev raha üldse jõuab offshore firmasse? ma kujutan endale ette, et äh, kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad Euroopa Liidu territooriumil, neil on ilmselgelt suured sissetulekud, suured pidevad sissetulekud. kas tegemist on siis äh, suuremas osas sularahaga või kas see raha on siiski juba kuskil arve peal Euroopa Liidus? kas äh, on ka siin kasutatud onshore firmasid selleks, et nende kaudu raha offshore firmadesse üle kanda? või kui tegemist on sularahaga, kas siis lihtsalt viiakse see raha nendesse ettevõtetesse kohale, kas äh, siis äh, liigutatakse neid rahasid Euroopa Liidu pankade vahel, miks sellist liigutamist siis näha ei ole ja siis rahad, mis tulevad äh, kuritegelikust tegevusest, et kuidas see raha täpselt jõuab äh, Ehm, kuritegeliku organisatsiooni käest offshore-firmasse, äkki te saaksite rääkida, millised on teie kogemused selles valdkonnas ja äkki te oskate midagi öelda ka ehm, Euroopa Liidust väljas olevate riikide kohta, kas raha, mis tuleb ehm, kuritegelikest organisatsioonidest väljaspool Euroopa Liitu, kas seal kasutatakse ka Euroopa Liidu ettevõtteid selleks, et seda raha puhtaks pesta? aitäh, teil oli tõesti väga selge küsimus, väga selgelt ühele isikule, palun, härra Alu aitäh selle küsimuse eest. Äh, ma võiksin sellele tund, tunni jooksul vastata, aga üritan vastata nii lühidalt kui võimalik, kuidas need rahapesumehhanismid välja näevad ja loomulikult on tegemist ebaseaduslike mehhanismidega äh, ma üritaksin, äh, ma üritasin oma küsimustele vastustes näidata, kuidas see toimub Äh, need küsimused äh, puudutasid rahvusvahelist erapangandust, aga rahapesuvorme on väga mitmesuguseid. Äh, kuidas näiteks rahapesija võiks nõu saada? näiteks kui eraisik tahab näiteks raha pesta ja tahab vältida näiteks pangajärelevalvet Äh, siis tal äh, kindlasti on võimalik äh, nõu leida, aga teie küsimuse eesmärk oli siis, et kuidas näiteks narkoärikas, kes tegutseb rahvusvahelisel tasandil, kuidas raha liigub ühest riigist teise, kuidas see tuleb siis kodumaistesse ettevõttesse, kuidas ta sealt läheb Panamale Äh, raha tegelikult ei liigugi, äh, vaid äh, ettevõtted lihtsalt vahetavad õigust sellele rahale. ühel pool on siis narkoärikas, teisel pool siis inimene, kes vajab raha. ja siis on sellised ettevõtted kes lihtsalt infiltreeruvad ähm, finantsasutustesse, äh, kes ähm, äh, ja nad loomulikult üritavad siis äh, meie rahvusvahelist pangandussüsteemi õõnestada. aga algselt siis kasutatakse sularaha ja mm, mis äh, puudutab äh, niimoodi ülekandeid, siis me tõesti tahame saavutada läbipaistvust ja me, me tõesti üritame iga kord välja selgitada, kes selle ülekande teeb ja seda tehakse kogu Euroopa Liidus. me, me tahame näha, kust see raha tuleb. ja äh, kindlustusettevõtete, pankade ülesanne on alati välja selgitada, kust tulevad rahad Ehm, ja loomulikult ehm, raha liigub, võtame näiteks virtuaalse raha. Bitcoinid näiteks, ehm, mis on täna virtuaalsest rahast kõige tuntum. Te võite kanda üle selle väärtuse näiteks põrandaalusesse majandusse, selleks saab kasutada panku, kindlustusi, usaldusfonde ja nõnda edasi Äh, nii et, et äh, üritate äh, natukene niimoodi leg legitimeerida seda virtuaalset raha ja te annate selle raha kasutusõiguse üle. niimoodi siis see sularaha jõuab ühest riigist teise. jah varasemal ajal kasutati lihtsalt raha, täna kasutatakse palju keerukamaid mehhanisme Äh, ja meil oleks vaja selliseid seaduseid, mis meil võimaldaks siis reaalajas äh, äh, vaadata, kuidas need rahastamisplatvormid tegutsevad, sekkuda nende tegevuste. meil on vaja riskianalüüsi Euroopa tasandil, Prantsusmaa tasandil ja loomulikult iga inimene peab edastama infot, mis võimaldab meil teha seda riskianalüüsi ja kui me teame, et tegemist on äh, kurja, kurjategijatest, siis me ei tohi tema kätte lihtsalt anda äh, vahendeid, mis äh, võimaldavad sellist tegevust. nii et, et meil on praegu siin selles valdkonnas õiguslik tühik ja see on tõesti frustreeriv. me ei, me saame lihtsalt jälgida Äh, mida inimene on teinud, me saame luua mingeid tüpaaže. aga me ei saa kuidagi peatada nende kahtlaste rahavoogude liikumist, aitäh. ma ei tea, kas teie tegevusaruanne on ka avalik või see on ainult Äh, Prantsuse ametivõimude siseseks kasutuseks, juhul kui see on avalik, siis ma palun, edastage meile see tegevusaruanne. ja need raportid on kättes, need aruanded on kättesaadavad suurepärane. härra esimees, kas võin veel ühe märkuse teha, ütleb Bernt Lukke. minule ausalt öeldes sellest küsi-, vastusest ei tulnud välja, et kuidas nüüd konkreetselt see kriminaalsest tegevusest tulenev raha jõuab offshore ettevõtetesse ja miks me seda ei näe. Te ütlesite, võiksite tunde sellest rääkida, aga äkki te võiksite mulle kristlikul, võiksite mulle kirjalikult seletada, kuidas see juhtub, et me saaksime siis välja töötada just need meetmed, mida te meilt nõudsite? jah, väga meelsasti vastan teile kirjalikult. suur tänu ja järgmisena on minul siin nimekirjas Louis Michel ALDE fraktsioonist, palun, palun, härra Michel. Äh, tere, äh, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, meie sõnavõtjaid, kuigi iga kord on mul selline tunne, et ma tunnen ennast halvasti Äh, ja loomulikult ma äh, austan neid inimesi, kes siin kohal on. aga kui eksperdid meile kõnelevad, siis me nende ettekannetest ei leia seda, mida me soovime või mida me peaksime tegema, neid soovitusi, mis oleks vajalikud selleks, et parandada süsteemi Nad kõik räägivad, et süsteemid on korras, et nad peavad kinni seadustest ja nõnda edasi. aga näib, et, et, et ei olekski nagu mingeid vigu päevavalgele tulnud, mis minevikus on aset leidnud. E, e, sellist tunnet ei jää, et midagi oleks nagu valesti olnud. Neid kuulates Äh, on mul probleeme. Äh, nemad aga ütlevad, et probleeme ei ole, kõik läheb hästi, kõik on korras, laseme samas vaimus edasi. Äh, uurimiskomisjoni eesmärk, daamid ja härrad, on lõppkokkuvõttes koostada soovitusi, mis aitaksid süsteemi parandada. ja mina see, see, mis ma siin ütlen, ei ole süüdistus kellegi vastu, aga ma lihtsalt väljendaksin oma soovi, et, et me siiski tahaksime kuidagi asju paremaks teha ja mis puudutab Societe Generali, siis me teame, et nad on minevikus toime pannud rikkumisi, kui ma teid kuulan, siis tekib mul üks küsimus, mida tahaksin teile esitada, see võib-olla ei ole ajakohane Äh, aga see puudutab lihtsalt seda eetilist raamistikku, äh, milles te tegelete, äh, sest et te, proua David Chino, rääkisite, et jah, et aastast kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist te tegite asja korda, nüüd te olete valvsad ja tähelepanelikud. aga enne seda, miks enne seda midagi ei tehtud? sest see on ju tõsine probleem Eh, tegemist on ka selle eetilise raamistikuga ju, millele, millega asjad arenevad. niisiis eh, ma tahaksin esitada ühe küsimuse eh, mida te mõtlete pankade kohustustest anda siis kontrolliasutustele oma need maksuparadiiside registrid, nagu Stiglitz seda on nõudnud ühes oma artiklis. Äh, äh, äh, kui tema räägib asjadest, mis ta tuleks teha, siis minu arvates need on õiged asjad, ma saan aru, et teema on väga tundlik. ja aega palju ei ole, siis teen lühidalt. kas meil oleks vaja sellist üldise, ülemaailmset rahapesuvastast toimkonda? ma ei eh, usu, et me suudaksime eh, jätkusuutlikult seda probleemi lahendada, kui meil ei oleks sellist ülemaailmset registrit eh, sellistest kahtlastes kohtades asuvatest arvetest ja nende omanikest ning ja kõigile sõnavõtjatele on mul veel üks küsimus ja ma esitan selle iga kord ja ometi tahaks ka vastust saada. tahaksin teada kuidas te isiklikult äh, defineerite äh, maksude optimeerimist? ma tahaksin teada, milline on teie isiklik definitsioon? see maksude optimeerimine äh, see, see tähendab vähemale maksude maksmist, see mulle üldse ei meeldi. nii et, et tahaksin siis teada, mida te sellest arvate. aitäh, härra Michel. neli minutit kolmkümmend kolm sekundit, kes alustab? ma võin üritada vastata. härra Michel tegi väga, esitas väga laiapõhjalise küsimuse, rääkis moraalist ja äh, legaalsusest ja alati on äh, sellistele küsimustele raske vastata kõigepealt see, mis puudutab legaalsust. peab äh, olema teadlik sellest, äh, kuidas see õigusraamistik ja keskkond on muutunud kahe tuhande viiendast aastast alates. meenutaksin seda, et äh, Prantsusmaa, mis on väga progressiivne neis küsimustes, ei ole, ei, ei nimetanud fiskaalrikkumisi Eh, eraldi enne kahe tuhande üheksandat aastat ning alles kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunist eh, on kõik Euroopa Liidu liikmesriigid eh, ka teabekohuslased selles osas. ning praegusel hetkel toimub juba automaatne infovahetus, see ei tähenda seda, et infovahetust enne ei toimunud ning meie äh, näiteks äh, pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat, see oli see üks tingimus äh, äh, kontode avamiseks, sest meil oli Tornes samasugune protsess, mis tuli läbida uute klientide leidmisel, sest nad ei tohtinud varjata oma olukorda, oma maksu selle, selle riigi eest, kus nad oma makse maksid nii et äh, neil äh, ligipääsuluba pidi olema kindlasti olemas ning äh, seega on olukord praegu meie jaoks lihtsustunud, meil on selle üle hea meel, sest praegu toimunud muudatused lihtsustavad meie tööd ning kohe, kui me oleme administratiivse faas, administratiivse faasi läbinud, on asjad märkimisväärselt selgenenud, aga see on kõik väga uus, alles äh, praegusest aastast hakkavad, äh, hakkab automaatne infovahetus äh, toimima. me alles praegu hakkame selle, see osas võime garanteerida täieliku infoedastuse. praegusel hetkel ei ole reegleid keegi pole kunagi küsinud, millised on panga kohustused eh, pangal nõuda eh, kliendi käest eh, nõustumist. minu meelest ükski ainus riik, kes selliseid tõendeid annab, on Ameerika Ühendriigid ja need olid mõningad äh, infokillud, äh, äh, kuid sooviks öelda siiski enne endise maksuametnikuna selles, et optimeerimise ja maksupettuse vahel on siiski väga suur vahe ning äh, see on tõsi kõikides riikides, ka rahvusvahelisel tasandil reeglid on erinevad ja see on ka põhjus, miks nägime seda, mis toimus Euroopas üheksakümne teisest aastast alates, äh, äh, sest finantside vaba liikumine tähendas seda, et kõik kodanikud võisid, võisid oma raha paigutada teistesse riikidesse ja õnneks on nüüd olemas Euroopa direktiiv, et garanteerida äh, ka sissetulekute läbipaistvust Euroopas ning nüüd tuleks pöörduda siis edasises äh, teadusandja poole. aitäh, viimane küsimus Louis Michelilt oli tõesti väga laiapõhjaline, kõigile ei saadud nüüd kõigil vastata, aga proua Davitšino saab ka veel sõna ja siis võib-olla järgmise vooru juures kommenteerige lühidalt. ma sooviks vastata härra Michelile, kes tundub arvavat et kui on olemas offshore kompanii, siis eh, on kohe tegemist automaatselt rikkujaga. teate ju, et eh, pärast eh, Panama dokumentide paljastamist on palud, paluti finantsettevõtetele nendepoolset panust ja ma loen teile ette teksti, mis koostati eh, eh, peainspektori poolt, kes ütles, et eh, meie missioon on hinnata, on hinnata varahaldusettevõtete poolt nende tegevuse reeglitele vastavust ning kõik BNP Paribas grupi liikmed ning kes nende klientide tegevus vastavad rangematele reeglitele ning nende reeglite rakendamine on rahuldav muuhulgas ka praegu kehtima hakanud erapanganduse rahvusvahelistele reeglitele. Äh... hästi, vaatan kella ja nimekirja, siin on veel kaks fraktsioonide esitaja, Kuue ja Patrick Learik ning Roheliste fraktsioon ja Eva Jolie. teen ettepaneku, et laseme neil veel küsimused küsida aega meil enam ei ole, aga siis on veel kaks vaba mikrofoni vooru kandidaati ka veel, nii et hästi lühidalt palun, Patrick Leia Rikk, palun, kus ta istub ah,? seal istub ta aitäh, esimees. kahe panga esindaja jaoks tahaksin esitada küsimus eh, natuke nagu härra Michelgi aga ma ei tea, kas ta sai aru, et see vastus, mis meile anti, eh, kinnitab tõepoolest, et eh, kui ei oleks eh, Panama paberite paljastusi olnud, kui ei olnud, kui ei olnud ajakirjanduses seda asja kajastatud, kui seda ei oleks uurima hakatud, siis oleks asi nii edasi läinud ja see on nõrk koht teie argumentatsioonis, sest ei ole meile mitte midagi öelnud selle kohta, et neid uusi mehhanisme ei saa ära kasutada Äh, mul on Societe Generalile küsimus. Äh, äh, maksuparadiisid on kasutanud Luksemburgis asuvat Societe Generali filiaali palju rohkem kui teie kontserni teisi filiaale, miks? Merci, madame. aitäh. kes vastab? ei, mitte BNP Paribas, Societe Generale vastab, palun. Äh, kaks küsimust, mis meile esitati. Äh, me võime kahekesi ka äh, ühis, ühiseid seisukohti väljendada esimeses küsimuses see, mida te ütlesite, on täiesti vastupidine sellele, mis me ütlesime. me ütlesime juba ammu enne Panama paberite asja, me äh, tegime kõik selleks, et kontrollida meie klientide rahaliste vahendite tausta minu kolleeg ütles, et kaks tuhat viisteist me jõudsime selle protsessiga lõpule, nii et, et mina rääkisin, et mida me tegime maksuparadiisidega, nii et, et meie tegutsesime juba ammu enne neid paljastusi. see, seda me seletasime väga hästi. me ütlesime, et äh, ajavahemikul kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat viisteist neist kümne korra äh, vähenes äh, need, need meie klient, nende meie klientide arv, kes olid seotud siis offshore ettevõtetega. ja võib-olla räägiksin ka Luksemburgist või ei, proua sinu Äh, tahaksin lihtsalt meelde tulid, äh, tuletada, et alates kahe tuhande üheksandast aastast oleme me juba loobunud äh, siis nendest filiaalidest, mis meil olid maksuparadiisides, nii et, et me ei ole tõesti oodanud Panama paberiteni, et midagi teha. ja nüüd Luksemburgi küsimus, ma ei tea täpselt arve, millele viidati aga Luksemburg on eriline juhtum. Äh, ma juba ütlesin, et äh, meil on äh, tuhat nelisada töölist ja kuna meie tegevus on väga-väga edukas, siis just nimelt sellepärast, et me tegeleme väga palju investeeringute ja erapangandusega. jah, derivaatide ajastul ehk siis natuke enne finantskriisi selle ajal ja ka pärast seda kriisi üks Deutsche Panga investeerimispankur Londonis teenis seitse korda nii palju kui Deutsche Panga nõukogu esimees. nii et tõesti, enne finantskriisi oli see asi tõesti täiesti kontrolli alt väljas, aga seda teate ka kõik väga hästi. ja nüüd veel Eva Jolie, palun aitäh, esimees. mul on terve rida täpseid küsimused härra Süele. kõigepealt, kuidas te alustasite tööd Mossack Fonsecaga? Te ütlesite, et Societe Generale allkirjastas Monsec Fonseca Luksemburgi filiaaliga lepingu kaks tuhat kümme ja mis teenuse jaoks, millise hinnaga, mis tähtajaks? Mossack Fonseca oli teie jaoks ainus offshore allikas. kas teil on endiselt äh, sidemeid äh, nendega või kasutate teisi offshore teenusepakkuseid? Äh, ja kui palju maksab selle offshore firma loomine teie klientidele ja kas te kasutasite Panamat kõige, eelkõige seetõttu, et seal oli kõige odavam Äh, ja äh, kui palju äh, viimase kolme aasta jooksul olete te kasutanud Maltat ja miks just nimelt Maltat ning kui palju te klientide jaoks te olete olnud nimeliste aktsiate, vabandust, esitaja aktsiate omanik? nüüd järgmine kõneleja Äh, siin viidati sellele, et härra Süe ei rääkinud meile tõtt, äh, mis puudutab ähm, äh, siis Russo Evalveri ähm, tegelike tulusaajate kohta. see ei olnud Societe General. Ähm. meil on vaja vaadata nende aktsiate emissiooni nimekirju, kus, kus äh, kõik võisid näha meile, ähm, äh, mida vahetasid äh, Societe General ja Mossack Mons-, Mossack Fonseca. Äh, ja sealt on selgelt näha, et Societe General oli tegelikult see tulusaaja, nii et, et ja ähm, ma tahaksin, et kõik, kellel on võimu nagu härra Lool, ähm, tegeleksid selle looga. ja tahaksin härra Loolt ka küsida tõenäoliselt äh, äh, teate ka paljusid äh, Talibani liikmeid, kas te ei leia, et niipea kui antakse aru juhatusele või nõukogule, et kas nad ei peaks teid kohe teavitama, kui midagi e, imelikku päevavalgel tuleb, sest äh, täna seda ei tehta ja kas te ei leia, et äh, rahapesu on äri, et see on tegelikkus, mis toimub ja et selle jaoks on turul nõudmine. aitäh. see oli nüüd viimane küsimus. Teid äh, mainiti otseselt kui Societe Generali esindajat, nii et palun ma ei tea, kas ma suudan vastata äh, nii üksikasjalikult proua Jolie küsimustele. Äh, sest ta läks paljude küsimustega väga süvitsi. Äh, ma ei tea täpselt, mitu ettevõtet on loodud Maltal ja ja mul üleüldse ei ole sellist tunnet, et Malta oli eriti see koht, kus selliseid firmasid loodi aga mis puudutab Mossack Fonsecat, eh, siis ne, meie suhted nendega olid eh, väga pikaaegsed. Eh, Panama paberites juhiti tähelepanu väga paljudele ettevõtetele, kellel olid sidemed Mossack Fonsecaga juba tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest, nii et, et need olid juba väga vanad suhted ma ei saa teile anda seda ettevõtete arvu, kes olid Mossack Fonsecaga seotud. E, ma, ma tõesti vabandan, aga e, e, mis puudutab neid meile aktsiate emissioonide kohta, siis mul nendele juurdepääsu ei ole Nagu ma üksnes äh, kordan, et see ei muuda midagi, nii et, et tahaksin äh, meenutada, et me töötame oma klientide nimel, oma ettevõtte nimel. aitäh. ja härra Allo saab viimasena sõna. jah, see oli vastus. Te või võib-olla ei ole sellega rahul, aga see oli vastus niisiis. ma pean ka kella vaatama, ütleb härra esimees. aitäh, eh, esimees eh, jah, eh, nõuete täitmise talitus tõepoolest peab aru andma kohe. meile tuleb pöörduda kohe prokuratuuri Prantsusmaal, meil on artikkel nelikümmend menetlus, mille kohaselt pank peab äh, tõesti äh, kahtlaste tehingute kohel, korral kohe puutuma, pöörduma prokuratuuri poole, niisiis äh, on ka teatud garantiid, mis siis kaitsevad pankureid nende klientide eest. niisiis me tõesti saame tegutseda, kui me tundub, et tegu on maksupettuse või rahapesuga kas meie veel pangas on mingi äh, sõltumatu üksus, kes ei sõltu otseselt panga juhist? Äh, äh, see tegelikult on midagi, mis puudutab seadusi, seadusi Euroopa Liidu tasandil, Prantsuse seaduste tasandil, mis kirjutavad ette täpselt, kes peab mida tegema. praegu on asi natukene jäetud iga panga enda otsustada ja et ettevõtte juht, siis on see, panga juht on see, kes tegutseb äh, nende tundlike teemadega ja äh, see kõik puudutab tõesti meie sisemist korraldust ja loomulikult siis riiklikud järelevalveasutused äh, samuti peavad tegelevad, tegelema selle teemaga ja Ehm, milline oleks äh, kõige parem süsteem, mis tagaks kõige suurema tõhususe? Ehm, ma arvan, et see on küsimus, millele tasub mõelda. noh, šriftliche. Äh, nagu me kuulsime, Te lubasite meile ka kirjalikult ettepanekuid teha nii käitumiste kohta, juhiste kohta kui ka oma kogemuste kohta ning ka nendele küsimustele, mis vastamata jäid, lubasite kirjalikult vastata. aitäh kõikidele külalistele ettekannete ja vastuste eest, isegi kui me kõikidele küsimustele vastused ei saanud Äh, tahaksin nüüd esimese paneeldiskussiooni lõpetada, soovin teile ilusat kodusööd, aga muidugi võite veel ka siia jääda, nagunii on see kuulamine avalik. ja nüüd teeme maksimaalselt viieminutilise pausi selleks, et me saaksime siin poodiumil kohad vahetada ja kolme minuti pärast alustame järgmise paneeldiskussiooniga, aitäh! combien une facture incidente Hein? Pourquoi, pourquoi on... Somos está tudo bem, nós nunca fizemos. me jätkame oma arvamuste vahetustega, kallid kolleegid, palun võtke uuesti istet, lõpetage oma eravestlused või pidage neid väljaspool seda saali. tervitan siin külalisi teisel, teisel äh, paneeldiskussioonil, sellepärast äh, et me räägime nüüd siin olukorrast Šveitsis ning ma juba ütlesin alguses, et pangad, kes me siia kutsusime, kohale ei tulnud, mõlemad, üks ütles, et nad tulevad hiljem ning teine pank lihtsalt ütles kutsest ära. sellepärast äh, on meil siin nüüd tõesti äh, ei ole kõiki kutsutud kohale, aga meil on neli suurepärast eksperti siiski kohal. kõigepealt Oliver Ziilmann, Sonntagszeitungi esindaja või siis ka Le Matin Dimanche äh, prantsuse keeles äh, Šveitsist, siis ta on uurivate ajakirjanike konsortsiumis, ta on ka varem siin olnud, Jean-Bernard Schmidt äh, Genfist, tema siis ja tema on siis prokurör, siis Peeter Luts, kes on äh, rahapesuvastase võitluse isereguleeriva organisatsiooni juht, samamoodi on ta ka Šveitsi notarite koja äh, juht, peale selle Giuseppe Marino, kes esindab siin Milano ülikooli ja rahvusvahelise maksuõiguse professor on tema siis Te olite juba eelnevalt siin kohal, nägite, kuidas meil see menetlus siin toimub. annan kõigepealt sõna härra Ziilmanile selleks, et ta saaks teha oma sissejuhatava sõnavõtu ja te kohe kindlasti saate siis äh, paari sõnaga kommenteerida ka seda, miks pangad ei soovinud täna siia kohale tulla. palun, härra Ziilman. Um... aitäh ma ei tea, kas ma suudan väga põhjalikult kommenteerida, mis Credit Suisse'i esindajad siin ei ole, aga mul on väga hea meel, et äh, ma olen äh, üks ajakirjanike esindajaid siin ja see on väga mm, tore. mina olen siin ajakirjanikuna ja minu ülesanne on, on teid teavitada siis nendest leidudest, mis meil Šveitsi osas olid Äh, Panama dokumendid äh, sisaldavad siis äh, firmasid kahesaja neljakümne ettevõtte kohta, mille on loonud, mis on loodud läbi Mossack Fonseca ja kui me vaatame neid ettevõtteid, siis kolmkümmend neli tuhat on neid ettevõtteid, mis siis kas äh, olid loodud või hallatud Šveitsi pankade poolt Äh, viimase neljakümne aasta jooks- äh, ja väga oluline on, et me vaataksime seda ajaraami. Äh, kui me vaatame seda ajagraafikut, siis kõik need fondid, mida Šveitsist hallati tuhande üheksasaja üheksakümnendast aastast kaheteistkümnenda aastani, on siin slaidis kirjas ja me näeme, et kahe tuhande kaheksandal aastal siis äh, Äh, asi jõuab äh, haripunkti äh, siin sel ajal Šveitsi ettevõtted kasutasid väga palju siis varifirmasid selleks, et aidata Euroopa Liidu ettevõtetel vältida hoiuste maksu. see lünk Euroopa maksust vältimiseks siis kaotati ära Äh, pangad äh, pidid oma tegevust tagasi tõmbama, nii et, et me näeme, kuidas ähm, selline tegevus väheneb ja me näeme, et äh, kõik need probleemsed ähm, firmad lähevad, kolivad siis üle Genfi ja milline on siis olukord just viimasel ajal, sest see on just see, mida me praegu peame kaaluma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta on meil siis Mossack Fonsecast kõige hilisemad andmed. endiselt on siis Šveitsist seitse tuhat kolmsada sellist ettevõtet, mida juhitakse Šveitsist. see on kuskil kakskümmend protsenti, see on väga suur osa ja see on ka põhjus, miks Šveits Panama paberite kontekstis nii olulisel kohal figureerib probleem on selles, et kui Äh, vaadata asja ajakirjaniku äh, vaatevinklist, siis äh, paljud nende ettevõtted, mida hallatakse Šveitsis, neil on probleemsed kliendid ja kahtlased sissetulekuallikad. niisiis siit tekib küsimus, et kas meil on probleeme klientide tausta kontrollimisega, kas me ei kontrolli seda piisavalt korralikult me otsustasime vaadata täpsemalt, kuidas see asi on. me leidsime, et väike osa eh, nendest ettevõtetest eh, olid sellised, mida olid loonud ja mida endiselt haldasid Šveitsi pangad ja eh, finantsturu järelevalveamet teostas nende üle ka kontrolli. veel üks väike osa nendest on sellised, mida kontrollivad Äh, äh, õigusfirmad ja need on sellised siis iseregule- ja ka mitmed isereguleeruvad äh, üksused, aga küsimus on, et kuidas selle ülejäänud punase osaga on. kes neid Mossack Fonseca kaudu loodud ettevõtteid kontrollib? hämmastav on see, et äh, need ei kontrollitud üldse, nende üle ei teostatud mingit järelevalvet ja küsimus on nüüd selles, et kuidas see üleüldse võimalik on. nagu ma teile juba ütlesin möödunud korral, Mossack Fonseca omab äh, väga nutik edukaid pakkumisi just nimelt Šveitsi ähm, äh, jõududele, nii et direktorid nime poolest, meie nimetame neid petudirektoriteks äh,. tegemist on siis mingite Mossack Fonseca töötajatega, kes tegutsevad kui nende varifirmade direktorid, ilma et nad nendest ettevõttest üleüldse mitte midagi teaks või et nad selle ettevõtte ärist midagi teaks äh,. Need petudirektorid siis Panamaal ähm, Äh, tihtipeale üks direktor haldab rohkem kui tuhandet ettevõtet. Šveitsi seadusega on lugu niimoodi, et kui Šveitsi õigusbüroo kasutab sellist petisest direktorist Panamast, siis äh, seadus ei pea neid finantsvahendajateks ja seetõttu ei peagi regulaarselt kontrollima, kes ettevõte omab, kust see raha tuleb neid äh, võib äh, siis seadusega vastutusele võtta ainult siis, kui nad tegelevad aktiivselt rahapesuga. ja kui tulla nüüd tagasi äh, nende Šveitsi firmade juurde, mis hallatakse Mossack Fonseca kaudu, siis me näeme et, et peaaegu üheksakümmend protsenti äh, nendest ettevõtetest on just nimelt siis äh, Äh, Šveitsi õigusbüroode halduses ja neil olid just nimelt sellised nimelised direktorid ja neid, nende üle tegelikult järelevalvet ei teostatud. ja võib öelda, et väike lünk, väike riik, aga sellel on üsna suured tagajärjed. just nimelt Panama paberite kontekstis. suur osa nendest probleemsetest juhtudest, mis Panama paberite juures päevavalgele tulevad, on Äh, omavad sidemeid äh, just nimelt äh, nendele Mossack Fonseca varifirmadega, mida juhitakse Panama, Šveitsist, aga need nimede poolest direktorid asuvad siis Panamas ja need firmad puudutavad näiteks ka Putinit. ja üks asi, mis Panama paberite kontekstis tõustatub, on see, et see väikene lünk Šveitsi seaduses tekitab seda tohutut probleemi, mis meil on Äh, nii et äh, ta võimaldab äh, seaduste rikkumist. ning see lünk tegelikult ei olegi nii-öelda õiguslik, sellepärast et ta rikub rahvusvahelise rahapesuvastase töökonna standardeid. ja kui rahapesuvastase töörühma äh, Äh, inspektsioon toimus möödunud aastal Šveitsis, siis nad ka kritiseerisid seda lünka, aga siiamaani mitte midagi ette võetud ei ole. nii et, et see oli see peamine probleem, mis meie arvates äh, päevavalgele tuli ja see on ilmselt seotud ka paljude teiste juhtumitega, mida te olete äh, kuulnud ja see puudutab eelkõige pankasid ja pangakontosid. aitäh! jah, me oleme kella natuke valesti käima pannud, hiljem panime käima ja järgmisena annaksin sõna härra Jean-Bernard Schmidtile, eh, kes on eh, siis prokurör eh, Genfist, palun. Well uh,, Mr Chairman, thank you very much. härra esimees, suur tänu, daamid ja härrad. uurimiskomisjoni esindajad, kõigepealt ütleksin, et ma esindan siin oma arvamust, mitte aga meie valitsuse või ministeeriumi seisukohti. ma pole päris kindel, kas ma olen nõus selle kriitikaga, mida tegi härra Siilman. kõigepealt ähm, Panama dokumendid ei olnud midagi uut ega ka üllatus meie jaoks kui vaadata nüüd ajas tagasi, siis Šveitsi ja Euroopa Liit üheksakümne kuuendal aastal kirjutasid alla kokkuleppe, kokkuleppele ja sellest ajast saati on kritiseeritud offshore ettevõtteid, mida kasutatakse maksudest kõrvalehoidmiseks, aga ka äh, kriminaalse tegevuse läbiviimiseks. kahe tuhande kolmandal aastal ja proua Jolie teab väga hästi äh,, kirja, allkirjastati Pariisi deklaratsioon, ka seal räägiti offshore'i ettevõtetest, nii et see pole mitte midagi uut kui Panama dokumendid avalikustati, siis me ei õppinud sellest äh, väga palju. ega ka nendest juhtumistest, mis on äh, nüüdseks juba väga selgelt välja tulnud ja osaliselt olid nad ka kuritegelikud. härra Zilman ütles, et need offshore äh, ettevõtted on kas Šveitsi kontrolli all või Šveitsis või tegelikult neid üldse ei kontrollita. siin tuleb teha vahet äh, äh, pangaarvet arveid omavatel ettevõttel ja nendel ettevõtetel, millel ei ole pangaarveid. kui on pangaarve olemas Šveitsis, siis äh, te teate väga hästi, et äh, siin tuleb kinni pidada hoolsuskohustusest, tunne oma klienti kohustusest, anda teada kahtlastest äh, arvetest ja rahade liikumisest. nii et äh, väga väikesed tõenäosusega meie prokuröridena peame tegelema selliste ettevõtetega. pangasalandus ei tähenda mitte midagi. kui ma pöördun panga poole ja tahan saada infot arve kohta, siis ei ole võimalik siin äh, Äh, pankadele öelda, et äh, pangasaladuse pärast nad ei saa midagi avaldada. ainult äh, advokaadid peavad siis oma elukutsest tulenevalt teatud asju salajas hoidma ja minu kolleeg seletab seda kindlasti täpsemalt seadusega on tõesti elukutsest olenev seadus ainult äh, paika pandud, ehk et siis advokaat peab äh, kaitsma seda infot, äh, mida ta on saanud oma tegevuse läbiviimisel, mitte aga finantsvahendajad siis ei ole need, kes peaksid saladusest kinni pidama, nii et see ei ole probleemiks, vähemalt mitte meie jaoks, kui me soovime pangaarvete kohta infot saada ma võin prokurörina minna ükskõik millisesse äh, Šveitsi panka, siin räägiti tõesti tegelikest omanikest ja kasusaajatest. näiteks äh, mul tõesti on võimalik minna ükskõik millisesse panka ja küsida, et kas sellel härral on äh, mõni pangaarve või kas on mõni advokaat, kellel on volitus selle vastava härra panga äh, arve haldamiseks ja nad vastavad mulle sellele küsimusele. palju raskemaks lähevad asjad siis, kui tegemist on pankadega välismaal. ma ei hakka siin riike nimetama, isegi siin Euroopas, kui ma lähen mõnda oma naaberriiki ja küsin, et kas sellel härral äh, on mingi pangaarve, siis ma ei pruugi vastust saada nii et nii palju siis selgituseks ja muidugi olen valmis vastama ka teie küsimustele, kui tahate. probleemiks või probleemid algavad meie jaoks siis, kui me eh, liigume välismaale. me teame, et see info hankimine on raske, võtab palju aega, tuleb koordineerida erinevate süsteemide vahel ja see ei ole lihtne aga viimastel aastatel on siin teatud rutiin sisse seatud, äh, eriti just Euroopa Liidu kolleegidega, mõnda teiste riikidega oli see raskem, aga legaalabi saamine oli varem tõesti raske, kuid nüüd on see täiesti rutiinne tegevus, põhimõtteliselt haarad telefonitoru ja uurid, see kõik läheb väga kiiresti. Šveits ei ole kunagi vastanud eitavalt äh, legaalse abi taotlustele, me teeme tõesti kõrvalehoidmisel ja pettustel vahet ja seda sellepärast, et äh, kui raha on koduriigist välja viidud, ükskõik kas offshore ettevõtte kaudu või mõne pangaarve kaudu, siis äh, tihti eeldatakse, et tegemist on nii-öelda skeemitamisega. üks teatud viimane juhtum härra Kärisegi pangaarve, selle kohta läks meil tõesti paar nädalat, enne kui saime infot, aga meie jaoks see pole tõesti mitte mingi probleem, seda infot saada. nii et mina le-, legaalse abiga tegelen iga päev, mingeid probleeme sellega ei ole ja muidugi olen valmis ka teie küsimustele vastama. aitäh! Teil oleks seitse minutit olnud äh, kahjuks siin kogemata, äh, siin vajutati sellele siin sellele häälele, aga te ütlesite siin üks äh, riik, teie naaberriik, mis ei ole valmis vastuseid andma. tahaksin teada, millist riiki te mõtlesite, teil on päris mitu naaberriiki, paar suuremat ja paar väiksemat. ma vastan kirjalikult, äh, ütleb härra Schmidt, ma ei hakka siin mitte kellegi poole näpuga näitama. peale selle paljud minu välismaalt pärit kolleegid peavad kinni pidama oma riigi seadustest, vahel on nad täiesti valmis aitama, aga väga raske on neil seda abi osutada. nii et põhimõtteliselt me räägime siin aja küsimusest. meil oli väga palju probleeme äh, kleptokraatide rahaga. tehniliseks probleemiks on see, et see raha, mis Šveitsis on, jah seda võib tõesti vaadata kui äh, pestud raha ja tõesti, siin on võimalik ka alustada siis uurimist, aga nii see on. nii et äh, ja kõige hullem on see, et kuritegu on äh, läbi viidud välisriigis, nii et meil on väga raske siin õiguslikku abi anda sellepärast me saame, eh, me ei saa anda õiguslikku abi nendele riikidele, mis ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest. nii et see on tegelikult meie jaoks kõige suuremaks probleemiks just rahvusvaheliste juhtumite puhul. nojah, kui te kirjalikult vastaksite nagunii, siis küsin, et kas võib-olla, et te mõtlesite siin minu koduriiki Saksamaal? mul ei ole tõesti mitte mingeid probleeme Euroopa kolleegidega. siin on väga palju Ühendkuningriiki süüdistatud aga ma olen väga palju seotud ka Ühendkuningriigi juhtumitega. Nad töötavad väga professionaalselt, neil on omad probleemid koos oma, oma kohtutega ja neid me ei saa aidata. kuna te nagunii kirjalikult vastate, siis ma siin rohkem ei puuri. tänan nende selgituste eest ja annan järgmisena sõna Peeter Lutsile, kes on advokaatide ja notarite koja juht ja vastutab just rahapesu küsimuste eest, palun. lugupeetud härra president, lugupeetud daamid ja härrad, kohe alguses tuleb öelda, et tegemist on isereguleeruva organisatsiooniga, et tegemist ei ole advokaatide organisatsiooniga ega ka notarite organisatsiooniga, vaid iseseisva organisatsiooniga, mis, mille töösse on aga kaasatud mõlemad eelnimetatud organisatsioonid kõigepealt äh, esitleksin teile natukene Šveitsi süsteemi ja siis saate te ka piisavalt taustainformatsiooni selle kohta, mis puudutab Panama dokumente ja pankurite rolli rahapesus. Need küsimused on siin äh, slaidil välja toodud, kuna aega on vähe, siis ma kohe hakkaksin selgitama rahapesu kontsep-, rahapesuvastase võitluse kontseptsioon on meil siin kahetasandiline. meil on äh, karistusseaduslik alus vastavalt äh, Šveitsi karistusseadustikele, meil on artikkel kolmsada viis bis, millega rahapesu on keelatud, see on sarnane reegliga äh, teistes liikmesriikides. teine ähm, artikkel on kolmsada viis ter-, kehtib nende isikute jaoks, kes äh, oma töö olemuse tõttu raha pidevalt vastu võtavad või seda raha haldavad. peale selle on meil ka artikkel kakssada kuuskümmend kvinkvies, kus räägitakse terrorismi rahastamisest, aga selles äh, komisjonis see vist kõige tähtsamat rolli ei mängi. siis on veel ka teine tasand, finantsvahenduslik tasand ja meil on pandud siin ka sellealased seadused paika vastavalt äh, rahapesuvastase terrorismi rahastamise vastase äh, võitluse seadusega siia juurde tulevad veel ka isereguleeruvate organisatsioonide Äh, juhised. Need juhised olid kunagi väga individuaalsed, iga organisatsioon ise äh, pani nad paika. viimase viieteist aasta jooksul on neid väga palju kohandatud äh, vastavalt siis meie järelevalveasutusele, nii et tõesti ainult väga vähestes punktides ei vastanud üldistele nõudmistele ja peale selle on väga tähtis, et isereguleerivad organisatsioonid hoolitseksid ka selle eest, et finantsvahendusasutuste reeglid oleksid paigas, milliseid dokumente nad peavad koostama kuidas nad äh, peavad uurima lepingupartnerite tausta, millal nad peavad infot andma ja nii edasi. nii et kõikide isereguleerivate organisatsioonide puhul on siin need juhised ühesugused ja tegemist on nii-öelda kaasreguleerimisega kui sellega, et igaüks ise oma seadused ja reeglid paika paneb. nüüd äh, rahapesuvastase võitluse erinevad sambad. kui nüüd vaadata, milliseid isikuid see puudutab siis siit tabelist tuleb see väga selgelt välja. kõigepealt artikkel kolmsada viis bis, äh, sellega vastavalt on kaasatud kõik isikud, kaasa arvatud ka advokaadid. iga advokaat võib ise raha pesta, iga advokaat võib aidata raha pesta, iga raha, iga äh, advokaat võib äh, siin motiveerida raha pesema ja nii edasi, nii et tõesti nii advokaatide kui ka notarite jaoks on siin täpselt samasugused kohustused nagu ka kõikide teiste jaoks. peale selle on väga tähtis teada, et äh, juriidilise haridusega advokaadi puhul võib tegelikult kiiremini eeldada, et oleks pidanud teadma, et raha tuleneb äh, kriminaalsest tegevusest äh, ja sellepärast äh, võib temale kohandada karmimaid reegleid kui sellisele isikule, kellel ei ole samasugust haridust või samasuguseid äh, kogemusi, siis artikkel kolmsada viis ter, mis puudutab finantsvahendajaid, äh, siin on kaasatud need isikud, kes tõesti igapäevaselt pakuvad siis äh, finantsvahendusteenuseid ja advokaadid on kaasatud siis, kui neil on võimalik äh, võõrast vara haarata äh,, hallata või siis äh, äh, teha tehinguid sellega. see on üks väga tähtis vahetegemine, mida ma hiljem, millest ma hiljem rohkem räägin. see on siis see kontseptsioon, mis tegelikult sarnaneb üleüldiste kontseptsioonidega kogu maailmas ja väga tähtis on see, et võõraid vahendeid, mis võivad tulla siis ka kuritegelikkusest tegevusest, pestakse puhtaks, ei tohi raha anda terroristlike tegevuste läbiviimiseks ja peale selle ei tohi ka rahaallikaid varjata. jällegi, millised on meetmed, tuleb tunda oma klienti, tuleb teada, milline on äh, tehing ja peale selle peavad olema dokumendid selle kohta, kohta ja peale selle tuleb anda teada, kui midagi on kahtlast. tahaksin veel välja tuua ka seda, et kaasaaitamine, stimuleerimine on meil samamoodi äh, kuritegevusena paika pandud ja see kehtib ka advokaatide kohta. nüüd järgmine punkt, siin räägime me sellest, kes on finantsvahendaja. ühelt poolt on siin äh, Äh, erinevad pangad ja finantsvahendajad ja peale selle ka kõik isikud, kes tegelevad siin välja toodud tegevustega, räägime siin vara haldamisest, teenustest, maksetest äh, ja ka siis erinevate aktsiate haldamisest. Äh, kui advokaat tegeleb selliste asjadega, siis on ka tema finantsvahendaja nüüd äh, järelevalve, meil on siin SRO, äh, tegemist on siis äh, asutusega, mis finantsvahendajate tegevust kontrollib ja neid ka karistab ning karistused on siin karmid, võib näiteks ka keelata sellel alal tegevuse, siis FINMA on järelevalveasutus, mis kontrollib nii SRO-sid kui ka oma finantsvahendajaid ning see FINMA kontrollib siis ka seda, kas SRO-d peavad kinni nendest reeglitest, mis neile on seadustega paika pandud. ning elukutsest tulenev saladus kehtib ainult äh, nendes valdkondades, kus advokaadid oma klassikalist tegevust läbi viivad, nagu näiteks kohtu ees kaitsmine, nõu andmine nii tsiviil- kui ka karistusküsimustes, siis äh, toetus mida pakutakse ettevõtete ümberstruktureerimisel ja nii edasi ähm, siis äh, kohus ja ka firma on väga selgelt viimastel aastatel välja toonud, mis on need klassikalised tegevused, millega advokaadid tegelevad ja millised on need tegevused, millele ei kohaldu advokaadi tegevusest tulenev äh, ametisaladus. siin sellel slaidil näete te erinevat rida tegevusi, mis on siis kaasatud ja mis mitte ma nüüd üritasin tõesti seitsme minuti ja kolmekümne seitsme minutiga Saksa karistusseadustikku teile esitleda. ma loodan, et vähemalt põhialused suutsin teile selgeks teha. aitäh, härra Luts, tegemist oli tõesti väga hea ja väga selge ülevaatega, mille te meile saatsite ka eelnevalt kirjalikult. ja sellepärast annangi kohe sõna edasi professor Giuseppe Marino, kes äh, siis äh, rahvusvahelise maksuõiguse professor on ja töötab äh, Milano ülikoolis, palun. lugupeetud esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed, suur aitäh selle äh, kutse eest tulla siia ja arutada teiega seda väga päevakajalist teemat Šveits on üks kõige tsiviliseeritumatest riikidest Euroopa Liidus Šveitsil äh, on väga pikaajalised äh, majanduslik, äh, majandusliku sotsiaalse stabiilsuse traditsioonid ja see on Šveitsil tõesti võimaldanud omandada rahvusvahelise üldsuse silmis hea maine. kui insta-, kui ebastabiilsus mujal kasvab, siis Šveits on ikka stabiilne kahe tuhande üheksandast aastast alates, kui G kakskümmend kuulutas lõpu pangasaladusele eh, selleks, et avalik, avalikke vahendeid päevavalgele tuua pärast finantskriisi, eh, kuulus, eh, tunnistas Šveits, et kaheksateist protsenti on kasvanud vara, mis on Šveitsi pankades ja kuulub mitte Šveitsi kodanikele tegemist on tõesti paradoksiga, mida tuleks kaaluda. Šveitsi finantssektor moodustab täna üksteist protsenti SKT-st, aga pangad on äh, poliitiliselt olukorda samuti väga tugevalt mõjutanud. nii et, et meil on põhjust karta, et neil õnnestub praegune staatus quo säilitada Äh, jah, äh, Šveits on võimaldanud maksudest kõrvalehiilimist ja pettust äh, ja võib küsida, et kas Šveits on sellist rolli mänginud teadlikult või tegemist oli lihtsalt sellise vangi äh, dilemmaga. et kindlalt tuleb järgida lihtsalt oma põhimõtteid, näiteks territoriaalsust põhimõtet ja ei mõeldudki sellele, et selline käitumine võib ohustada teisi riike aga territoriaalsuse põhimõte globaliseerumise kontekstis eh, sunnib ka Šveitsi seadusandjat olukorda muutma ja mõtlema sellele, kuidas, eh, kas riik osaleb rahvusvahelises eh, finantsreeglite rikkumises. esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist on automaatne infovahetus reaalsus ja ei saa lihtsalt enam keelduda rahvusvahelisest koostööst maksustamisküsimustest ja äh, samuti ei saa keelduda koostööst kriminaalasjades äh, äh, rahapesu ja teiste rahvusvaheliste finantskuritegude puhul maksuparadiis on praegu Šveitsi pangandussektorile kasulik. Äh, ja neil on väga kasulik äh, kasutada just nimelt neid offshore kliente, äh, kuhu näiteks saavad minna USA kodanikud, need inimesed, kellel ei ole piisavalt vahendeid varade paigutamiseks usaldusfondidesse, aga neil aidatakse tulla siis Šveitsi, kus neile antakse soodsad maksutingimused ja need on tihtipeale soodsamad, kui antakse paljudes teistes Euroopa riikides ning elamislubade andmine, mis ei ole tegelikult üleüldse seotud Šveitsi territooriumiga või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigiga. sellistele inimestele maksusoodustuste andmine on olnud üks võimalus, kuidas neutraliseeritakse finantsinfo vahetamist Äh, mis siis äh, käivitub aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist ja võetakse kasutusele ka OSCD ühised aruandlusstandardid. automaatne äh, infovahetus on võimalik ainult siis, kui kodanikud elavad konkreetses riigis topeltelukoht seab ohtu automaatse info vahetamine, vahetamise. Äh, näiteks kui rääkida maksumaksja liikuvusest, kui näiteks inimene elab nii Itaalias kui ka Šveitsis ähm, ja tal on Šveitsis finantsvarad, äh, siis äh, Šveitsi pangad Itaaliasse finantsinfot selle kohta ei saada vastastikune hindamise aruanne, mis Šveitsis detsembris kaks tuhat kuusteist avalikustati, nagu härra Zilmangi ütles, Äh, kinnitab, et Šveits äh, on äh, astunud palju samme edasi kahe tuhande viienda aasta vastastikusest hindamisest. raportis öeldakse, et tõhususe vallas siiski mingeid probleeme veel on ja järelevalveasutused Šveitsis peaksid tugevdama reeglite järgimise kontrolli, pidades kinni riskihindamist ja kontrollimenetlusi ja samuti peaksid usaldusisikud ja juristid nendest reeglitest kinni pidama. Äh, see on vajalik selleks, et äh, võidelda äh, rahapesu vastu. ja kõrvaldada siis igasugused äh, probleemid. mina näen kahte diplomaatilist lahendust sellest, et järelevalveasutuse tegevust tugevdada. Euroopa Liidu ja Šveitsi kahepoolne kokkulepe koostöö parandamiseks mis on seotud siis igasuguste riigihangete toetustega selleks, et Äh, vähendada ohtu, kui Šveitsi hakatakse ära kasutama lihtsalt ja selleks, et saavutada poliitilist kokkulepet, on vaja heaks kiita äh, Euroopa Liidu finantshuvide kaitsega kriminaalõiguse meetmete abil ja äh, see peaks siis ja rahapesu neljas direktiiv peaks ka kahekümne kuuendal juunil jõustuma, selle artikkel üks näeb ette rahapesu laiema definitsiooni mis võiks paremini siis puudutada ka Euroopa Liidust väljaspool tegutsevaid pankureid ja juriste, juhul kui nemad pakuvad seda maksude varjamise teenust. ja äh, väga oluline on, et Äh, Šveitsi erapangad, äh, usaldusisikud ja juristid ähm, ei tegutseks nii-öelda äh, kahtlustest kõrgemal oleva offshore paigana nagu näiteks ka USA, näiteks USA praegu ei osale automaatses infovahetuses ei ra rakendab üksnes asümmeetriliselt FATKA nõudeid ning äh, Äh, president Trump äh, tühistas ähm, äh, info avaldamise ähm, nende maksete kohta, mida teevad näiteks naftafirmad, ähm, neil ei ole enam kohustust avalikustada, kellele nende raha läheb, millistele valitsustele. kindlasti peab Euroopa Liit kaitsma siseturu korralikku toimimist ja Äh, ei tohiks äh, Šveitsile avaldada suuremat survet kui teistele kõrge riskiga riikidele. Äh, äärmiselt oluline on kiirendada neljanda direktiivi ellurakendamist see tulevane direktiiv eh, harmoniseerib Euroopa Liidu lähenemise kõigile suure riskiga kolmandatele riikidele, võimaldab vahendada infot eh, tulu saavate omanike kohta ja parandab eh, ühendusi liikmesriikide registrite vahel ja samasugust lähenemist tuleks kasutada ka Luksemburgis, Šveitsi, Liechtensteini, Monaco ja teiste riikide suhtes see tegelikult oli kirjas juba neljandas Euroopa Liidu direktiivi eelnõus ning tahaksin öelda, et et see haakub täielikult sellega, mida me täna Euroopa Parlamendis arutame. üks stsenaarium on et kehtestada näiteks äh, toll nendele kaupadele, mis tulevad Šveitsist ja mis äh, siis hüvitaks Äh, seda saamata jäänud tulu, mida Šveits oma offshore teenustega võimaldab äh, või võtta nendelt äh, Šveitsi pankadelt ära Euroopas tegutsemise litsents, kui nad reegleid rikuvad. USA tegi midagi kaks tuhat kaks, midagi sarnast aastal kaks tuhat kaksteist, aitäh, härra esimees. aitäh, professor Marino ja alustagem nüüd siis küsimustega ja Jeppe Kohvord ja Peeter Jetšek saavad kõigepealt sõna. palun, Peeter, aitäh! aitäh nende ettekannete eest. kõigepealt tahaksin ma öelda, et eh, kahju, et Credit Suisse USB ei saanud siia tulla Eh, me suhtume sellesse kui provokatsiooni, aga mm, me peame arvestama ka sellega, et eh, demokraatia ja Euroopa kodanikud nõuavad seda, nii et, et aitäh, et te siia tulite. Eh, pangad saavad tulla Euroopa Parlamenti küll lobitööd tegema, aga on tore, kui nad saavad tulla ka küsimustele vastama. mul on härra Silmanile üks küsimus Te tutvustasite meile väga huvitava uurim-, väga huvitavat uurimust, teie ettekanne oli väga huvitav, te ütlesite, et loomulikult eh, Mossack Fonseca tõi eh, Šveitsiga suhetes eh, tähelepanu keskmesse suure lünga. kas teil on infot sarnaste tegevuste kohta? nagu te teate, Mossack Fonseca on ainult neljas suurim sellist liiki äh, õigusbüroo, neid on palju rohkem, äh, palju teisi sarnaseid. Äh, kas te leidsite veel mõningaid selliseid firmasid, mis tegutsevad Šveitsis, Šveitsis ja pakuvad samalaadseid teenuseid? ja siis Jean-Bernard Schmidt. me kuulsime härra Marinolt samuti, et äh, äh, Šveits oli aastaid pangasaladuse paradiis siin Euroopa südames ja äh, kas te võite kinnitada, et Šveitsis ei tegutse samasugused ettevõtted nagu Mossack Fonseca, Mossack Fonseca ja kas teil on sõltumatuid uurimisi selleks, et saaks selliseid ettevõtteid sulgeda? ja äh, see vastutustundetu käitumine nagu mm, Panama paberite puhul päevavalgele tulnud, kas teil on äh, analoogseid uurimisi käimas? aitäh. aitäh, kes alustab, palun, härra Silman. Äh, suur aitäh nende küsimuste eest. jah me võtsime ühendust ka teiste õigusbüroodega Panamas pärast äh, Mossack Fonsecat, me nägime, et mõned ettevõtted läksid üle nende juurde, küsisime neid samu küsimusi, saime samad vastused, nad ütlesid, meie ei vastuta, äh, šveitlased vastutavad, aga me teame, et ka nemad Äh, kasutavad neid äh, direktoreid ainult nime poolest. mulle tundub, et see on väga levinud. ma ei tea, kuidas äh, Briti Neitsi saartel asi on, aga sellise skeemiga me oleme pidevalt kokku puutunud. ja enne kui annan sõna oma kolleegile, tahaksin öelda, et Äh, tuleb äh, kontrollida, äh, kas kasutatakse Šveitsi pangakontosid, näiteks diplomaatiliste kontode puhul Panama paberitluskonsaalis seda ei tehtud, nii et, et luuakse küll ettevõtted Šveitsis, ilma et välismaiseid pangakontosid ei ole, nii et, et, et see on hoopis teistsugune skeem. asi ei ole alati rahas näiteks Venemaa juhtumi puhul me nägime, kuidas paljud lepingud ähm, mõjutasid nii-öelda varjatult meediat äh, või relvatööstust, äh, just Putini lähikondlasi ja kõik need lepingud sõlmiti läbi juristide, kes asusid Šveitsis ja selleks ei olnud vaja pangaarveid Šveitsis. niimoodi on võimalik niimoodi salaja saavutada Äh, mõju näiteks äh, avalikus äh, omandis olevate ettevõtete üle Venemaal. nii et, et tegemist on suure ohuga tegelikult ka Šveitsi jaoks ja seda keegi ei kontrolli. aitäh. härra Schmidt, palun. ma olen täiesti nõus sellega, mida härra Silman ütles. minu jurisdiktsioon piirneb riigi poliitiliste piiridega. mina prokurörina kui Šveitsi kodanik, kes on jurist, teeb midagi valesti äh, välisterritooriumil, äh, rahastab terrorismi või mida iganes, äh, kui mul on jurisdiktsioon, mul ei ole jurisdiktsiooni nende isiku üle kui ja tähendab, mul on kontroll ju nende isiku üle, kui nad on Šveitsi territooriumil, aga leida tõendeid nende tegevuse kohta on väga raske. Äh, äh, jah, äh, ma võin küll käia Šveitsis juristi büroos, teha seal läbiotsimise, vaadata, kas seal on dokumente, see on rutiin, seda me teeme, aga küsimus on selles, et kas meil on teisi sarnaseid offshore firmade pakkumisi Šveitsis, mulle tundub, et ei ole Äh, meil on, meil ei ole usaldusfonde, aga meil on ettevõtteid, kes tegutsevad usaldusisikutena, nad asuvad Genfis. ma tean, et seal neid on. Nad on usaldusisikud äh, usaldusfondidele, mis on näiteks Uus-Meremaa omad või, ja neil on äh, pangaarved Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Itaalias, nii et, et näete, milles on probleem peamine probleem, millega me silmitsi seisame, on info kogumine asi ei ole, kas tegemist on usaldusfondiga või äh, offshore asukohaga. asi on selles, et info asub väljaspool minu jurisdiktsiooni. mind tegelikult ei huvita, kas see on mingi offshore ettevõte või äh, usaldusfond. asukoht äh, on see, mul on, kus asuvad need tõendid, mida ma vajan selleks, et oma tööd teha, see on probleem jah, kui koostöö ka ei ole nii hea suurte naaberriikidega, nagu te enne rääkisite. kolleeg Ješek nüüd, ma teen nii. Well, I... aitäh. mul on äh, küsimus Šveitsi äh, advokatuuri esindajatele ma tahaksin teada, kui sageli Te viite läbi kohapealseid äh, kontrolle, äh, milles need seisnevad ja kas äh, neid asju ka üle kontrollitakse ja jätkuna teie kirjalikele vastustele, teilt küsiti, et kui palju karistusi on äh, määratud rahapesuga seotud tegevuse eest, maksudest kõrvalehiilimise eest ja teie vastasite, et äh, teil ei olnud äh, infot veel selle kohta. et kas teil praegu juba on infot? et kui palju neid karistusi on määratud, aitäh! ma saan vastata jällegi kui SRO esimees, mitte aga kui äh, advokaatide koja esimees, nimelt äh, iga ühe kuni kolme aasta tagant kontrollitakse advokaadibüroosid. see kontrollide tihedus sõltub äh, riskidest, äh, riskihinnangust büroole ja seda riskihinnangut viiakse läbi vastavalt nendele küsimustele, mida nad äh, arutavad, kui pa-, mil-, kui palju on varem kontrollitud, millised olid nende kontrollide tulemused ja vaadatakse ka seda, milline on nende majanduslik suunitlus. mida rohkem on siis nii-öelda juhtumeid, mida öö, äh, rohkem on varem kontrollitud, mida rohkem on äh, riskiks kvalifitseerivaid tegevusi Pepsi mõttes, aga ka maksuparadiisi osas, siis kontrollitakse kord aastas kui on tegemist advokaadiga, kellel on viis-kuus juhtumit, kuhu on kaasatud vanemad daamid, kes oma vara hallata lasevad, siis piisab tõesti sellest, kui kontrollida kord kolme aasta tagant, sellepärast et äh, muidu see kontrollija peab igal aastal kõik needsamad viis äh, juhtumit uuesti läbi vaatama, me tõesti lähtume ka siin proportsionaalsusest nüüd, mis puudutab karistusi või siiski veel ka enesekontrolli kohta paar sõna seadustega on meil Šveitsis paika pandud, et äh, advokaadid, mis, kes kontrollivad äh, advokaatide tööd, peavad vastava hariduse saama, neil on vaja eksam sooritada, see kõik kestab kolm-neli aastat ja nad ei ol-, või kuidagi olla seotud nende advokaadibüroodega, mida nad kontrollivad. peale selle me hoolitseme ka selle eest, et igat Äh, advokaadibürood maksimaalselt kaks korda kontrollib üks ja sama isik, sest me tahame vältida seda, et mingil hetkel hakatakse silmi kinni pigastama või lihtsalt ei nähta ilmselgeid sekkumisi, äh, ilmselgeid rikkumisi. ja peale selle tuleb hoolitseda ka selle eest, et järgmine kontrollija vaataks, kas ka eelnev kontrollija on oma tööd korralikult teinud. nüüd karistused äh, et kas on ka karistusi, mis tulenevad Panama dokumentide leketest karistusõigusliku poole pealt minul selle kohta andmeid ei ole, aga ma tean, et Panama leked tegelikult äh, olid põhjuseks, miks hakati teatud uuringuid läbi viima. mis puudutab SRO-de kontrollimist ja karistusi, siin kahjuks on mul küll informatsioon, aga ametisaladuse pärast ma ei saa teile seda informatsiooni edastada. kõik advokaadibürood, mida meediates nimetati, neid me kontrollisime. me läksime büroodesse kohale, rääkisime seal paari inimesega ja kontrollisime erinevaid juhtumeid, millega nad tegelesid kõikide advokaadibüroode puhul, mida ka mainiti Panama leketega seoses äh, kontrollimeetmeid tugevdati, me kontrollisime äh, rangemalt kui muidu või kavatseme seda teha lähitulevikus. ja seda just sellepärast, et äh, meedia tähelepanu pärast ka meie tähelepanu pöörati nendele advokaadibüroodele ja me tahame teada, kas tõesti kõik on korras loodan, et äh, vastasin kõikidele nendele küsimustele piisavalt aitäh, kas teil on võib-olla ka infot juhtumite arvu kohta, et kui palju on siis kohtusse jõudnud või teil ei ole selle kohta andmeid? härra Schmidt, palun. jah, seda ma ei saa vastata. meil on selle statistikaga Šveitsis tõesti probleeme nii et väga raske on teada, mis jõuab kohtusse. kaks märkust, sest me tegelikult oleme juba väga palju ka OECD-le ja FTAF-ile piisavalt selle kohta ähm, infot andnud. me üha rohkem teeme seda nii, nagu USA-s meie seadustega on see lubatud ja tõesti väga raske on tõesti kõik juhtumid äh, kohtusse viia. ma tean, et Prantsuse kolleegidele seda ei meeldi, aga lihtsalt äh, praktiline märkus. mul on umbes viiskümmend juhtumit laual arutada ja ma tean, et tegemist on keeruliste juhtumitega, juhtumitega, mille lahendamine võtab aega. aasta tööd ja viiskümmend juhtumit, see on tegelikult vähem kui nädal ühe juhtumi kohta. ja tõesti, muide kohtus äh, võtab see muidugi rohkem kui Äh, nädal aega ja siis me üritame tõesti ka eelkompromisse saavutada, aga jällegi me vaatame siingi raha ja varade tagasisaamist ja on täiesti selge, et äh, kuritegu ei tohiks ennast ära tasuda. ja tihti, kui me neid raha juuri otsime, siis, äh, siis tõesti tuleb ka nii-öelda dekvalifitseerida neid rikkumisi, mida me vaatame nii et me konfiskeerime siis äh, selle menetluse käigus vahendid ja just sellepärast statistika ei anna tegelikult selget pilti reaalsest olukorrast meie kohtute tegevuse kohta. hästi, te kinnitate seda, mida kuulsime ka juba Luksemburgis ja ka teiste juhtumite puhul. nimelt, et äh, kontrollide tõhusus äh, on proportsionaalses suhtes ka isikutega, kellel on võimalik neid kontrolle läbi viia nüüd järgmisena Rahvapartei Luudek Niedermayer, palun. Thank you very much and suur tänu, aitäh teile kõik selle eest, et siia tulite. mõned on arvamusel, et asjad on hästi, teised mitte nii väga. Eh, tahaksin eh, sel teemal pisut rääkida kõigepealt see puudutab, mis puudutab äh, soovitusi, te mainisite, et teil on vastulauseid olukorra kohta Šveitsis, tahaksin teada, härra Silmanil, kas te arvate, et nende küsimustega tegelemine aitaks olukorda märkimisväärselt äh, paraneda. teine küsimus puudutab seda, mida, millest rääkis härra Schmidt, sest te alguses ütlesite, et Panama dokumendid ei, ei öelnud teile midagi uut ning kõik need juhtumid, mis avastati ja kõik see, mis oli kriminaaljuhtumid, neid avastati varem. ma tahaks teada, kas need oli sadades, kümnetes ja need ja kas nende hulgas oli ka neid, mis lähevad kohtusse ja ning kui räägitakse tohutustest infokogumitest, näiteks nagu Panama paberite juhul, siis loomulikult on seal väga palju sellist, mis on täiesti legitiimne. kui eh, suur protsent eh, on seal neid eh, asju, mis on legaalsed ja kui palju on neid, mida peaks uurima? viimane küsimus Äh, <clears throat> puudutab võib-olla eriti professor Marinot. me räägime siin nende inimeste üsnagi nutikast tegevusest, nagu te just ütlesite, härra Schmidt. Te teate, et pangasaladus ja kasumliku omamine on jälgimise all, nii et võib-olla ei avada kontosid Šveitsi pankades, aga kasutatakse Šveitsi ettevõtteid et avada kontosid teistes õigussüsteemides, kus kasumlik omand ei ole nii tähele, suure tähelepanu all, kus seda, selle küsimusega tegeleda, kui öeldakse, et me ei, see pole minu süü, eh, sest meie ei kasuta seda panka siin, aga tulemus on ikkagi halb, mitte sellepärast ainult, et Äh, äh, et, et et, et võib-olla tegemist petmisega, vaid ka sellepärast, et kaotatakse usaldus ettevõtete vastu. on küsimus, kes tahab alustada, härra Ziilmann kõigepealt ja üleüldiste kohta võib-olla härra Marino siis ka. Äh, mis puudutab meetmete vastuvõtmist, siis härra Merino oskab võib-olla paremini vastata, minu meelest oleks see väga tõhus, sest põhjus on selles, et praegusel hetkel on äh, õigusettevõttel valik, kas soovitakse äh, võtta vastutus äh, ja alla kirjutada ja mida tehakse siis, kui klient tundub olevat kahtlane ja kasutab variisikuid. küsimus on nüüd selles, et kui on valik, siis on alati võimalik muidugi, et sellest, et üritatakse olukord ära kasutada, kui Äh, juba jurist võib öelda, et kui klient tundub katlane olevat, siis ma kasutan tema eest variisikut ja küsimus on nüüd selles, et miks äh, me sellised äh, olukorra laseme tekkida ja meil peaks olema võimalik selliseid keerulisi juhtumeid kahtlastelt juristidelt eemal hoida ning nagu ütles kolleeg Lumundist äh,, peame mõtlema selle peale, kes äh, on äh, kasumisaajad äh, omanike seas ja mõtlema ka selle peale, ka, et ei oleks mingisugust stiimulit kasutada offshore ettevõtteid. mul ei ole siin mingisuguseid imelahendusi pakkuda. rääkisin ühest juhtumist, mis on kakskümmend aastat vana meil oleks vaja lihtsalt offshore firmadest lahti saada, aga seda ei tee keegi, võime sellest unistada. üks asi on offshore firmad, aga eh, olgu, kuidas on, alati on mingisugused eh, kummalised ettevõtted olemas ja mitte ainult Panamas, sest eh, me räägime siin kleptokraatidest või kuriteg-, kurjategijast, nad ei ava kontosid oma nime all, nad ei tule ütlema, et ma olen see ja teine ja ma tahan äh, kontot avada, selliseid asju lihtsalt ei toimu. nii et alati on olemas mingisuguseid kummalisi struktuure selle kõige vahel ning äh, siin räägiti näiteks Bitcoinist ja elektroonilistest valuutadest, neid on äh, kasutusel, meil nad toimuvad radari all, Darknet toimub samuti radari all ning äh, <clears throat> ja näiteks see, mis toimub teatud kogukondades, on täiesti meie käeulatusest väljas, nii et kui oleks äh, kui äh, oleks olemas mingi imerohi, et võit-, et kuritegevuse vastu, siis mina jääks töötuks. aitäh, härra Schmidt, kes tahab veel vastata üleüldiste küsimuste kohta? jah, võib-olla hästi lühidalt, et äh, kui igaüks saab väärt vahendeid ehk siis raha, aktsiaid, laene, väärtpabereid, äh, samamoodi ka kinnisvara kellegi teise eest hallata ja kui see, need isikud kõik peavad kinni nendest põhimõtetest nagu, et äh, tea oma klienti, et sul on dokumendid korras ja nii edasi, siis tegelikult ei olegi vaja mitte mingeid erandeid. ja ma arvan, et äh, see, et kohustatakse siin kontrolle läbi viima nii-öelda tsiviliseeritud riikides, nagu siin mainiti, siis see võib-olla ei ole nii hea kui see, kui kogu maailmas need reeglid sisse viidakse. ja see tooks endaga kaasa ka selle, et kõiki koheldaks võrdselt ja neid, keda nagunii kontrollitakse, ei kontrollitaks veelgi rohkem. aitäh ja professor Marino, palun, soovite äkki ka lisada? ma tahaks lihtsalt rõhutada, nagu härra Siimann seda samuti ütles, et me peaks äh, survestama äh, trustide, ettevõtete ja muude selliste nimekirjade koostamisele, et, äh, et me teaks, kes on kasusaajad omanikud kodumaal ja mujal ning me suudaks kontakte tuvastada juba Euroopa Liidu tasandil ja seda sellest laiendada. selle võiks olla tulemusi. Paul Ta- aitäh, järgmisena Paul Tang ja sotsiaaldemokraadid. tänan, esimees. tervitan külalisi. tahaks äh, teada, kui palju suuri jõupingutusi teeb Šveits äh, uurimise läbiviimisel, nägin üllatusega, et äh, vaatan, kas ma leian arvud üles, et leid-, äh, kulutatakse äh, palju vähem, kasutatakse palju vähem inimesi uurimiseks äh, kui teistes riikides, see oli küsimus härra Schmidtile, ning samuti ka kahtlaste ülekannete uurimine on palju madalam Šveitsis kui Suurbritannias. härra Schmidt, te oma vastustes ütlesite, et vähendeid on alati liialt vähe, aga kuidas äh, Šveits võrrelda, aga kuidas on olukord võrrelda Šveitsi teiste riikidega ning härra Schumann, te mainisite samuti vastustes seda, et teil on vaja rahvusvahelist äh, survet, et Šveits hakkaks tegutsema parlament ei hakka tegutsema ilma rahvusvahelise surveta. mida eh, peaks Euroopa Parlament tegema, et eh, Šveitsi hakataks eh, survestama? kuidas saaks meie midagi teha, mida teised parlamendid ei ole suutnud teha seni? ma üritan kiiresti vastata. mis puudutab vahendeid, ainus asi, mida võin teile öelda seda, et kui ma räägin Eh, räägin Euroopa kolleegidega, siis nad kaebavad, et neil on vähem vahendeid kui meile. nii eh, et ma ei saa meid võrrelda, aga võin öelda, et minu Prantsuse, Itaalia, Saksa kolleegid kaebavad alati, et neil pole piisavalt vahendeid. nii et ilmselt eh, on see kõigi kohta tõsi. tahaksin küsida, et et eh, Šveitsis tegeleb uurimisega kakskümmend inimest ja Suurbritannias sada viiskümmend. see on lihtsalt andmed, mis mul on saavut-, saabunud. sellele on raskem vastata. ma tean, et neil on liiga palju tööd, aga probleem FIU-ga on see, et meile jõuame, neile jõuab väga palju informatsiooni FIU-de poolt ja nad annavad meile edasi ka teiste finantsuurimisinstitutsioonide poolt. ja kuna see pole mulle otse saadetud, siis ma ei saa seda kasutada. see võib mulle lihtsalt anda uurimise läbiviimiseks ideesid, aga ma ei saa seda kasutada kohtus. nii et eh, ainult Šveitsi vastav uurimisasutus saab mulle infot edastada Nad võivad mulle edastada neile saabunud infot, aga ma ei saa seda kasutada ja ma arvan, et äh, see ei puuduta vahendeid ja ressursse, vaid äh, no, äh, probleem on selles, et kas vahetatakse informatsiooni, mida kohtutes ei saa kasutada, tegemist on halli alaga ja see ongi üks mis asjadest, mis raskusi tekitab. või on võimalik, et neil on liialt vähe vahendeid. aga Suurbritannia on suurem kui Šveits, nii et ma ei tea väga nagu tore, härra Siilmann. mis puudutab rahvusvahelist survet, siis äh, see on ajalooline argument, nagu te teate, kahe tuhande kaheksanda, üheksanda aastani kehtis Rahvusvahelise Pangasaladuse reegel ja see äh, ei oleks muutunud, kui ei oleks väljastpoolt äh, survet olnud ning äh, on toimunud äh, märkimisväärsed muudatused, kuid äh, küsimuses on siiski see, et äh, survet on väljaspoolt päris palju. ja see puudutab samamoodi ka nagu riiulifirmasid luuakse Šveitsis, sest tegemist on väga keerulise tühikuga, mis tekkinud on. olla esitati kolleegide poolt küsimusi üle maailma äh, Äh, kes äh, uurisid oma juhtumeid ja alati oli asjaga seotud äh, mingisugune Šveitsi ettevõte. nii et mõju on üsnagi laiapõhjaline ning selle tühiku täitmine pole keeruline, kuid seda isegi ei arutata. mõningad vasakpoolsed parteid esitasid parlamendis ettepanekuid, kuid neid ignoreeriti seega see, eh, mida siit näeme, eh, on, eh, sellesse suhtutakse väga suure skepsisega, kui impulsid tulevad väljaspoolt, see ei, ei muutu ning minu meelest parlament ei saa siin eriti midagi ära teha. jah, see mulje jäi mulle ka Luksemburgis. hästi ja nüüd järgmisena professor Bernd Luke minu nimekirjas. aitäh, härra esimees! esimene küsimus on härra Schmidtile. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida Paul Tang juba ütles, nimelt äh, ressursid, mis on teil kasutada. tahaksin teie käest teada saada, kas te võite meile selgitada, kui palju tööd võtab ühe kahtlase tehingu tagamaade uurimine ehk et need ressursid, mis teil on olemas, kui palju on teil võimalik kahtlaseid eh, tehinguid uurida ja kui palju teie kohta on siin, teile on antud siin eh, vihjeid selle kohta. saan aru, et statistikaga on teil probleeme, aga te võiksite siiski öelda, et kui palju on tehtud vihjeid ja kui palju nendest läbi vaatakse, vaadatakse. siis äh, eh, finantsuurimisüksused äh, Te ütlesite, et neil on liiga palju tööd ja väga vähe vahendeid. mida te olete teinud olukorra parandamiseks? Te ütlesite, et te nõudsite ka ise rohkem ressursse. kas on ka siin avalik surve, et nende eh, töötingimusi parandataks? veel üks küsimus, mis on härra Lutsile. nimelt ma tahaksin teada, milline on see ametisaladus klassikaliste advokaadi elukutsede puhul. nimelt, et äh, ametisaladuse alla läheb ka see, kui õiguslikku abi antakse. kui nüüd advokaadid teadlikult näiteks ei küsi vara kohta numbrilisi arveid, kui nad äh,, numbrilist infot, kui nad lihtsalt räägivad õiguslikust olukorrast äh, ja sellest, kuidas siin nutikalt vahendeid liigutada ja teha võib-olla midagi, mis päris seadusega kooskõlas pole, siis äh, mis on siin teistsugust kui see, mida teevad finantsvahendajad? näiteks tellija raamatupidaja võib lihtsalt vara liigutamise tellida kohe, kui advokaat on täpselt selgitanud, milline on õiguslik taust. ja kuna see ei ole ametisaladusega kaitstud, siis ei ole vaja ju ka mitte mingit infot edasi anda. aitäh, kas nüüd soovib esimesena vastata härra Luts? ja palun. jah, kui advokaat äh, advokaadilt küsitakse nõu kas eraviisiliselt või siis ka tema poole pöördutakse professionaalselt, siis äh, äh, see ei ole ametisaladusega kaotud, kui kaetud, kui aga antakse nõu selle kohta, kuidas äh, teatud varasid rahapesunõudeid eirates hallata, siis on täiesti selge, et vastavalt artiklile kolmsada viis BIS äh, karidusseadustikus äh, rikub ta seadust ja seal on selgelt kirjas, et mitte ainult ise raha pesemine ei ole karistatav, vaid ka see, kui kedagi aidatakse äh, Eh, selle tegevuse juures või kedagi kutsutakse üles seda tegema. kui mina advokaadina teen kliendile soovitusi selle kohta, kuidas ta oma tööd peaks üles ehitama ja korraldama, ja teen selle ettepanekuid, et ta peaks võib-olla oma vahendid Türki viima selleks, et ei oleks täpselt näha, kui palju tal on, siis vähemalt minu arvates on tegemist kaasaaitamisega rahapesule ja sellepärast on see karistatav. kes siis lõppude lõpuks seal need ülekanded teeb, see ei olegi enam tähtis. hästi, ja nüüd need finants äh, äh uurimisüksused ja nende personalid äh teen teile praktilise näite. me pigem tahame saada kvaliteetseid raporteid, kui seda, et saame väga palju äh, äh, raporteid, me oleme sellest nüüd aru saanud ja me tõesti soovime nüüd siin rohkem kvaliteeti nüüd viimane SRO-de kohta saadud äh, aruanne võtame ühe rikka Aafrika riigi, kus on palju naftat. tuli välja, et äh, seal uuritakse korruptsioonijuhtumeid tähtsate isikute puhul, mõned on riigist lahkunud, teised peidavad end. ja meie finantstegevusüksusega kaks nädalat me kammisime läbi kümme panka, kes ütlesid, et äh, kahe kaasatud isiku ja kolme kaasatud ettevõtte puhul on neil seal arveid. pool päeva võttis mul aega selleks, et kirjutada nendele pankadele, et nad äh, blokeeriksid arved ja külmutaksid nendel arvetel olevad vahendid. ja küsisin ka siis äh, andmeid äh, arvete liikumise kohta ja tuli välja, et suurem osa rahast on kuskil mujal sellest saati olen teinud koostööd Ühendkuningriigiga õigusliku abistamise raames, sellepärast et probleem on ka osaliselt Ühendkuningriigis nii et läksin Ühendkuningriiki, kohtusin seal oma partneritega ja tegime kõik selleks, et juhtumit uurida. probleemiks on aga see, et see korruptsioonijuhtum on toimunud Aafrikas, Aafrika riigis ja seda Aafrika riiki peetakse kas õigustatud või mitte vägagi korruptiivseks, nii et praktiliselt on selle Äh, juhtumi uurimine väga raske, sest kui ma küsin valitsuselt, kas te olete korrumpeerunud ja kas nafta eest vastutav minister on korrumpeerunud, siis ma ei usu, et saan sellise vastuse, millega saan minna kohtusse. ja sealt algavad meie probleemid. siiamaani ei olnud mul selle juhtumiga väga palju tööd, aga seda tööd tuleb, nii et me tõesti nii-öelda äh, kolleegidega äh, Ühendkuningriigist juba nii-öelda peame siin äh, lehmakauplemist selle raha üle, siis äh, Egmoni, Egmon Group ja korruptsioonijuhtumid, nad vahendavad, vahetavad infot kiiresti ilma tõketeta ja kogu aeg. kui mul tuleb and-, saada infot välismaisele kolleegile, siis ma pean kogu seda õiguslikku süsteemi kasutama ja see võtab aega, aga Eggman Group ei ole kuidagi äh, piiratud nende reeglitega, aga tagajärjeks on see, et me ei saa seda infot kasutada kohtus selline on Egmont Groupi ülesehitus, nii et me ei saa mitte midagi selles osas ette võtta mm,. ma olen aru saanud, et meie finantsuurimisüksus jah, et nad uurivad seal ka korruptsioonijuhtumeid ja nad tahavad teada, kas on arve Šveitsi pangas, nii et finantsuurimisüksuste kaudu me seda infot vahetame ja tõesti tuleb siin täita ka taotlus äh, ametliku õigusliku abi saamiseks ja sellest hetkest tekib äh, siis tõeline probleem, millega minnakse kohtusse, on võimalik, aga see võtab aega. mul on info, neil on see info, finantsuurimisüksus kasutab selle infot, aga meil ei ole võimalik selle infoga kohtusse minna. nii see asi praegu on, nii et me ei saa seda kuidagi muuta. hästi tundub, et saime täpselt nüüd aru, millised on probleemid. professor Marina soovib ka veel lühidalt äh, kommenteerida, siis vaatame kella. jah, mm, kuulates äh, härra Schmidti tundub mulle, et pärast seda, kui ajakirjanikud info avaldasid äh,, Eh, informeerisid Šveitsi pangad kohalikku MSRO-d nendest eh, kahtlastest tehingutest. ma arvan, et me peaksime ikkagi tulema tagasi selle teema juurde, tunne oma kliente. Eh, sellepärast, et pank ju teadis, kui kontod olid nende inimeste nimel, kes olid poliitikas aktiivsed. ei, nad ei olnud, ütleb härra Schmidt. see võib olla konkreetse äh, panga probleem ja härra Schmidt ütleb, et need arved ei olnud ühegi konkreetse inimese nimel, nad olid naftakaubitsejate nimel, nemad maksid äh, raha nendele ametnikele või poliitikutele, aga poliitikutel Šveitsis pangaarveid ei olnud. hästi. niisiis, need olid need inimesed, kes siis poliitilise tähelepanu keskmes ei olnud, nad olid inimesed, kes olid kaudselt poliitilise tähelepanu keskmes Äh, ma ei usu, et äh, äh, mingi pank täna Šveitsis lepib sellega, et kliendiks tuleb mingi naftaparun, kes tegutseb kuskil kahtlases riigis. hästi. härra Toirer järgmisena ja siis veel Miguel Urban, Maurice Kotkador, Ray Finch ja Anna Gomes ka veel, palun. Äh, aitäh, härra esimees, me oleme nüüd siin tõesti väga palju kuulnud ja minu arvates tuli siin väga selgelt välja see, et probleemiks on ka see, et ainult siis, kui on võimalik tõesti täielikult rahavoogude liikumist jälgida, on meil võimalik ka rahapesu vältida. aga ikka ja jälle tuleb ette olukordi, kus äh, siiski info ei ole täielik nii et kas te võiksite meile natukene rääkida ka sellest, milliseid seadusloomelisi muudatusi tuleks meil teha selleks, et äh, seda informatsioonivoogu, äh, voo katkemist vältida, et me teaksime täpselt, mis on toimunud äh, tehingutega. ja teine küsimus, kas ma sain teist õigesti aru ja see küsimus läheb nüüd just härra Schmidile nimelt, et äh, anonüümsus äh, ja variisikute kasutamine äh, tekitab siin probleeme. meie oleme ju need siin parlamendis, kes kogu aeg avaldavad survet selleks, et selliseid põimkonstruktsioone enam ei kasutatakse. Te mainisite siin ka juba registrit ja tõesti, kui me saame täpselt teada, kes on tegelikult kasusaajad ja saame vältida seda, et siin mingeid kaskaaditehinguid kasutatakse, kas siis te leiate, et meil oleks võimalik ka illegaalseid tegevusi tulevikus vältida või et vähemalt oleks meil võimalik nende puhul pöörduda kohtusse? Äh, kui lühike vastus oleks võimalik, oleks väga tänulik. ma ei ole üsna optimistlik selle suhtes. kui on selge, et me teame, kes on kes, siis on asi meie jaoks lihtsam, aga kuritegusid pannakse aastate jooksul toime ka nende poolt, kelle identiteet on meile äh, teadmata, palju lihtsam on, äh, kui me teame, milline on see struktuur, mille abil raha ühest kohast teise liigutatakse Äh, loomulikult äh, oleks meil sellisel juhul neid inimesi kergem kätte saada. kas te tahate veel midagi lisada? Äh, teised? kas keegi härra Toireri teistele küsimustele soovib ka vastata? härra Silman, palun. tahaksin lisada Äh, kui neid äh, rahapesuvastase töökonna reegleid igal pool rakendataks, siis meil seda probleemi ei oleks, mis meil praegu on. ja parim viis hoolitsemaks selle eest, ähm, et see äh, infokett ei katkeks mingil hetkel, on just nimelt jõuliselt seadust järgida. ja seda paraku alati ei tehta. hästi. järgmisena kuuest Migu Looban aitäh, suur tänu. ma tahaks öelda, et äh, Šveitsi ähm, advokaatide ettevõtted äh, on eelisolukorras, sest äh, nad, neid reguleerib ainult nii-öelda see eetika, eetikakoodeks, mis ei ole kohustuslik ning üheksakümmend protsenti Monsac Fonseca ettevõtetest, kes tegutsesid Šveitsist, on advokaatide juhtimise all ja kõigest seitse protsenti pankade juhtimise all. ma tahaksin teada, kas teie arvate, et Mossack Fonsaki eh, klientide eelistus eh, Šveitsi advokaatide vastu võib olla seotud eh, kontrolli puudumisega ning teiseks teame, et et rahapesuvastased võitlusega seotud isikud on veendunud selles, et et äh, mitte kõik need, kes tegutsevad vahendajatena, ei ole kontrollitavad. samas aga erinevalt äh, teistest riikidest Euroopas äh, ei ole Šveitsi soovitusi rakendatud, nagu seda ütleb Mart Pitt ka meie komisjoni eelnevas kuulamisel. võib-olla see selgitab, miks selline kirg teie riigi vastu, kus äh, äh, Eh, kus näiteks eh, ka näiteks Hurdangarin, eh, kuninga Väimes, kes mõisteti just kuueks aastaks vangi maksupettuste pärast, samuti härra Barsenasena meeldib teie riik. kas see kõik võib olla seotud sellega, et Šveitsi advokaatidel on tegevuseelise teiste ees ning milline Eh, mõju oleks KAF-i eh, soovitustel sellele eh, määrusele. Äh, kolleeg, kui te nii kõvasti ei räägiks ja natukene aeglasemalt, siis oleks meil võimalik ka lihtsamalt äh, tõlget jälgida. kes soovib vastata? härra Luts, palun. Äh, ma ei tea, kas ma selle kiire tempoga tõesti sain selle küsimuse kõikidest üksikasjadest õigesti aru. kõigepealt Äh, mis eelised on advokaadibüroodel äh, pankade ees, see puudutab järelevalvet. kui pangad ja advokaadid tegelevad finantsvahenduse valdkonnas, siis minu arvates siin ei ole advokaatidel mitte mingit, mingeid eeliseid. mõlemate tööd jälgitakse, advokaatide puhul on siin ka veel vahelülid, aga neid ei jälgita, nende tegevust ei jälgita halvemini kui pankade puhul, nii et järelevalve on tõesti sama tugev nüüd klassikaliste advokaaditeenuste puhul ei ole siin sellist järelevalvet nagu pankade puhul. kohalikud äh, advokaadikojad hoolitsevad siis selle eest, et advokaadid tõesti peavad reeglitest kinni, teevad oma tööd nagu vaja ja peavad kinni ka siis seadustest ning käituvad korrektselt ning peale selle, nagu öeldud, meil küll ei ole järelevalvet, aga karistusseaduses äh, artiklis kolmsada viis bis on ka täpselt paika pandud, mis saab rahapesu puhul, ehk et kõik on seaduse ees võrdselt. teiseks, äh, üheksakümmend protsenti ja Mossack Fonseca, kui ma seda infot slaidi pealt nägin, siis mina vaatasin sellele hallile osale paremal pool, kus olid kaasatud advokaadid äh, ja mille puhul me teadsime, et tegemist oli advokaadibüroodega, kes on aidanud erinevaid rahapesustruktuure üles ehitada ja see, et meil on siin variettevõtted, varidirektorid ja nii edasi, selle kohta tuleb öelda, et need, kes äh, raha ja vara liigutavad äh, ja selle üle kontrolli, äh, kui, kui nende üle oleks olnud kontroll, siis midagi sarnast poleks juhtunud. jah, tõesti, advokaadid olid kaasatud, arvatavasti oli kaasatud ka post, nimelt äh, siin äh, liikusid ju ka kirjad sinna juurde, ka internetiteenuste pakkujad, sest e-kirjad olid ka need, tõesti, tegemist on väga kvalitatiivse infoga, kas andmed, kas äh, kasukaart annab nõu või siis äh, post saadab lihtsalt mingit infomaterjali. nii lihtsalt ta siit küll ei pääse. aga nagu öeldud, kui advokaat annab nõu ja pärast seda ähm, toimub rahapesu, siis vastavalt artiklile kolmsada viis BIS äh, karistusseadustikus on ta seadust rikkunud ja nagu öeldud siin juba mitu korda äh, see süsteem on täpselt paika pandud. siis äh, kuulsad isikud, miks nad eelistavad Šveitsi? seda on väga, sellele on väga raske vastata. siin on arvatavasti erinevaid põhjuseid Äh, miks äh, rikkad inimesed Šveitsi tulevad, kas see puudutab rahapesu või siis ka teisi põhjuseid, seda mina kahjuks ei oska teile öelda. eks, ega me ei suuda seda ka siin härra Luts äh, selgeks rääkida. vaatan veel kord kella, meil on kõigest kuus minutit ja kaks küsimust vaja esitada. härra Schmidt, hästi lühidalt, palun ma üritan tõesti teha lühidalt, ma ei tea, kas siin ei ole äkki tegu arusaamatus, arusaamatusega äh, juristid tegelikult ei ole äh, probleem. võtke mõni suvaline Genfi jurist, kes on andnud allkirja pangakontole Šveitsis. lahendus on see, et pankasid reguleeritakse. kui seesama inimene on andnud allkirja ka Londonis olevale pangakontole, siis probleem on Ühendkuningriigis, seal tuleb seda reguleerida. ja kui Ühendkuningriik alustab menetluse, siis me saame tegutseda ja mis puudutab Hispaaniat, siis üks meie vanimaid õigusabi juhtumeid puudutas just nimelt Hispaaniat Eh, me uurisime seda asja Genfis, eh, kulutasime aastaid, meil olid Hispaaniast suurepärased abilised ja juristide tasandil ei olnud mitte mingisugust probleemi. nii et, et ma võin öelda, et eh, juristide taha asi ei jää. meie, juristid ei ole probleem, probleem on pangad, kes raha hoiavad. aitäh <laughs> ei, ei, ei, härra Urban Crespol ei lasta küsimust esitada kahepoolselt äh, palun lahendage äh, see küsimus, ärge siin hakake. Okay. kord toome siis äh, Correo siia. Molly, koht. Molly, palun. Keine vier minut-. ei, sul ei ole nelja minutit <laughs> kõneleja räägib ilma mikrofonita Äh, kuulsin, et Swissis on statistikaga probleeme, äh, selline vastutustundlik finantskeskus ja nüüd see. kas äh, äkki te hoopis ei kogu infot nende asjade kohta? võib-olla oleks väga hea, Äh, kui selline info ikkagi oleks, nii et, et me teaksime, kas te käitusite vastutustundlikult või ei. ja mulle teeb muret ka, ma nimelt kuulsin, et Šveitsis ei ole piisavalt raha, et äh, korralikku uurimissüsteemi rahastada, samas äh, teie maksumäärad on ju väga kõrged. nii et, et te peaksite suutma ju neid teenuseid paremini rahastada aga mul on äh, küsimus härra Lutsule ja see on jätkuks härra Jeseki küsimusele. tahaksin konkreetsemaid vastuseid, äh, kui palju juhtumeid olete seoses Panama paberite juhtumiga alustanud ja kui sageli te kontrollite neid inimesi, kes kellegi äh, raha kontrollivad, kui tihti te neid madala riskiga juhtumeid kontrollite vastavalt rahapesumäärusele? ja jätkuks Migeli küsimustele reguleerimise kohta. kuidas on lugu juristide reguleerimisega, kas on olemas mingi organ, te ütlesite, et olete isu regu-, isereguleeriv organisatsioon, kas on olemas eh, reguleerimissüsteem või on selline killustatud süsteem nagu Ühendkuningriigis ja sellest ei ole just kasu, ma pean ütlema? kas eh, jurist ei jää sellisel juhul litsentsita? esimees üritab eh, proua Katut katkestada Äh, niisiis, äh, põnevad küsimused on juba nii pikad kui meie ettekanded, nii et, et äh, te, ja teine, tegelikult sellisele küsimusele on vastus juba põhjalikult olemas dokumentides. palun tehke lühidalt ja siis saab veel kolleeg Finch ka sõna hakkan tagantpoolt pihta, iga jurist võib oma litsentsi kaotada, kui ta on rahapesusse kaasatud või ta rikub karistusseadustiku vastavat artiklit, üheksakümmend protsenti advokaatidest ja notaritest on kas SRO liikmed või äh, notarite või advokaatide koja liikmed, kümme protsenti mõne muu ühenduse esindajad, minu arvates see on täiesti vastuvõetav olukord, täpseid arve ma ei tea, aga üle viiekümne protsendi advokaatidest, kes on ühinenud SRU-desse, on advokaadid, kelle puhul riskitase on väga madal, nii et äh, neid kontrollitakse kord kahe-kolme aasta tagant. kas te teate, kui palju teil advokaate on kokku? umbes kümme tuhat advokaati on meil äh, Šveitsis äh, umbes üheksasada viiskümmend või üheksasada viiskümmend neli on need, kes siis äh, on SRU-de liikmed. Suspicious härra Siilman, jah, meil on selline kahtlase tegevuse aruandlus ja me oleme kuulnud, kui palju meil on juriste ja oleme kuulnud äh, äh kui paljud neist Mossack äh, Fonsecaga seotud on ja pangad teatasid üle tuhandest kahtlasest äh, juhtumist, pangad ainult kümnest või vabandust, juristid ainult kümnest. vabandust me esitasime eh, rahvusvahelisele rahapesu töökohale need andmed, nii et, et eh, statistikaga on asi keeruline, aga arvud on olemas ja me oleme need esitanud rahapesuvastasele töö, toimkonnale, nii et, et eh, me kuulsime siin kaheksasajast kolmekümnest, aga EFTD e nimel saab nüüd sõna veel ka kolleeg Finch ja palun tehke lühedalt ja siis hakkame küsimuste vooru lõpetama aitäh, esimees. lugupeetud äh, külalised, äh, nagu te eelnevatest kommentaaridest aru saate, äh, on Euroopa Parlamendi suhtumine, maksustamine selline, mis ei soosi majandust ja see on ka üks põhjus, miks minu kodumaa Ühendkuningriik tahab lahkuda. ja kui me oleme lahkunud, võib meie riik olla finantsteenuste osas samas seisus kui Šveits Äh, selle komisjoni äh, mandaat on olnud, et äh, Euroopa Liit peab tegutsema selles küsimuses. ja me, USA on võtnud vastu väga palju õigusakte selles vallas viimase aasta. mis on teie seisukoht, mis saab Euroopa Liidu õigusest? me teame, et äh, paljud äh, riigid on jäänud kokkuleppest Ameerikatega, Ameerikaga sellest ilma. kas te arvate, et, et seaduskuulekad Ühendkuningriigi ja Šveitsi kodanikud oleksid ilma Euroopa Liiduta paremas seisus? niisiis äh, raske küsimus mis meie hinnanguid mõjutab, kes tahab vastata, võib-olla professor Marino ütlete midagi selle kohta, palun ma kindlasti arvan, et äh, see kindlasti suurendaks läbipaistvust. aga probleem taandub USA-le, sellepärast äh, kui pangaarve on USA-s, siis ei toimu infosümmeetrilist vahetust Äh, nii et äh, raha läheb äh, Euroopast ja Šveitsist USA-sse ja see on probleem, nii et, et küsimus on jällegi selles, et millise juriidilise lahenduse me sellele kuumale teemale võiksime leida ja tõenäoliselt on teha koostööd USA-ga sellises mak-, makropiirkonnad, Euroopa Liit ja Ameerika riigid Äh, sellepärast et USA-l on äh, samuti suuri probleeme kasu saavate omanike registreerimisega, sellepärast äh, föderaalseadused on erinevad, nõuavad erinevaid asju osariikide seadustest Äh, aga tegemist oleks mudeliga, mida ülejäänud maailm võiks siis eeskujuks võtta. Äh, aitäh, tänan äh, siis kogu südamest meie täna nelja külalist. Te vastasite väga pingsalt kõigile küsimustele, esimees tänab ka tõlke ja Anna Koomes saab ka veel sõna. aitäh. ma tahaksin lihtsalt, et te kommenteeriksite Äh, mida Genfi Vabasadama osas tehakse, sellepärast et sellele juhat-, juhitakse üha rohkem tähelepanu kui väga tõhusale rahapesukeskusele. aitäh, äh, sellele küsimusele me praegu vastust ei saa. Äh, me oleme seda teemat rääkinud ka seoses Luksemburgiga, see puudutab Belgia ja see puudub ka teisi et kaubad äh, tulevad läbi vabrisadamate ja äh, meil ei ole juurdepääsu andmetele, ei ole läbipaistvust, nii et, et tänan teid kõiki, koosolek on lõppenud ning ma loodan, et järgmisel esmaspäeval, kolmeteistkümnendal, siis arutame koordinaatoritega järgnevaid samme, aitäh!